Good morning, ladies and tere hommikust, daamid ja härrad. paluksin teil asuda oma kohtadele. et saaksime alustada täna hommikust koosolekut siin Regi komisjonis. Thank you very much. We begin our work with... alustame tänast tööd järjekordse päevakorrapunktiga, meil on siis kahekümne neljanda, kahekümne viienda jaanuari koosolek käsil. vaatame läbi arvamuse projekti, mis puudutab ECONi komisjonis koostatavat raportit, see puudutab Euroopa poolaastat, Euroopa majanduspoliitika koordineerimist. iga-aastane aasta kaks tuhat kaheksateist majanduskasvu analüüs. Euroopa poolaasta on iga-aastane tsükkel, mis tegeleb majandus- ja eelarvepoliitika koordineerimisega. see võimaldab Euroopa Liidul ja liikmesriikidel arutada oma majanduslikke ja eelarvekavasid, jälgida edusamme konkreetsetel ajahetkedel läbi aasta EKONi komisjon koostab kaks algatusraportit igal aastal, ühe kevadel ja ühe sügisel. kevadine raport tugineb komisjoni iga-aastasel majanduskasvu ülevaatel eelseisvast, eelseisvaks aastaks. selle eesmärgiks on mõjutada iga-aastaseid majanduslikke ja sotsiaalseid prioriteete, mis võetakse vastu kevadisel ülemkogul. EKON koostab nüüd oma kevadist raportit aastaks kaks tuhat kaheksateist tuginedes äh, selleaastastele prognoosidele, mis on äh, komisjoni iga-aastases äh, majanduskasvu ülevaatus, mis avaldati kahekümne teisel novembril eelmisel aastal. meie komisjon palus komisjoni esimehel koostada arvamus Regi nimel ja seda ma täna ka tutvustan arvestades Econi komisjoni ajakavaga, peame hääletama oma veebruarikuisel kohtumisel ja seega teen ettepaneku väga napi tähtaja muudatusettepanekute ehitamiseks, see on siis teisipäev, kolmekümnes jaanuar kell seitseteist null null. tutvustan nüüd oma arvamuse projekti ja seejärel saame seda arutada variraportööridega ja Riigikomisjoni liikmetega ja nüüd jätkan bulgaaria keeles. Уважаеми дами и господа, за поредна година имам удоволствието да представя в качеството си на докладчик станов... Daamid ja härrad, mul on meeldiv võimalus tutvustada meie komisjoni seisukohta ühes Euroopa poolaasta kõige olulisemate elementide kohta arvamuses öeldakse, et Euroopa majandus näitab kosumise märke, majanduskasv on positiivne liikmesriikides ning tööpuudus on äh, langenud kõige madalamale tasemele pärast kriisi. samas pole äh, majanduskasv liikmesriikides kõikides väga hea ning paljudes Euroopa regioonides on tööpuudus veel väga kõrge, eriti noorte hulgas seetõttu on meil vaja rohkem konvergentsi ja kaasatust, pidades silmas positiivset dünaamikat, mis kaasneb Euroopa majanduse kosumisega. riigispetsiifilised soovitused tuleb ellu rakendada, nende eh, mittepiisav ellurakendamine tekitab meile muret me soovime, et komisjon ja liikmesriigid töötaksid selle nimel tihedalt koos ja koordineeriksid seda protsessi, et struktuurseid reforme läbi viia, eh, toetamaks investeeringuid liikmesriikides. arvamuses oma komisjoni nimel rõhutame me ka ühtekuuluvuspoliitika olulist rolli Euroopa majanduse turgutamisel ühtekuuluvuspoliitika on just investeeringute poliitika, mida äh, tuleks rohkem kasutada koos Euroopa poolaastaga, äh, ühtekuuluvuspoliitika invest-, äh, selleks, et ühtekuuluvuspoliitika investeeringute mõju mitmekordistada. rõhutame ka, et EFSI fonde tuleks kasutada kiiremini sest nad toetavad väga olulisel määral ühtekuuluvusfonde ning öö, investeeringuid. liikmesriigid peaks paika panema koordineerimisstruktuurid selleks, et neid fonde saaks paremini ja tõhusamalt kasutada. me tervitame seda, et EFSI fondi, fonde pikendati kahe tuhande kahekümnenda aastani sellega saab äh, toetada investeeringuid ning sünergiaid ning täiendavust erinevate fondide vahel tuleks veel parandada. rõhutame ka äh, selle programmi rolli äh, tõukefondide toetamisel. see aitab liikmesriikidel struktuurseid reforme läbi viia rõhutame ka jätkusuutlike äh, struktuurireformide tähtsust liikmesriikide tasandil ning bürokraatia vähendamist. et ettevõtetele ja investeeringutele muutuks tingimused paremaks. see oli lühike ettekanne, tutvustus meie arvamusest nüüd kuulame ära variraportöörid, sest me soovime koostada ju hea arvamus üheskoos. nüüd variraportöörid, härra Boltšak kõigepealt. Děkuji paní předsedkyně za udělení uh, slova. Já bych se vyjádřil... Eh, Aitäh, proua esinaine. Paar sõna teie arvamuse projekti kohta. Kõigepealt olete te suutnud siin kirja panna kõik prioriteedid, mis Euroopa poolaastaga koos käivad? teeksin omalt poolt väikesed muudatusettepanekud, mis on seotud just sellega, mida te ka oma ettekandes siin mainisite. Need puudutavad tööpuudust ning EFSI rolli. kõigepealt EFSI. me peame vaatama seda tasakaalunihet, millest räägiti ka eelmises raportis. tasakaal äh, on paigast ära viieteist, e, e, Euroopa Liidu viieteist ja Euroopa Liidu kolmeteistkümne liikmesriigi vahel. vahekord on üheksakümmend üks üheksa protsenti äh, vanade liikmesriikide kasuks ning uuel aastal tuleks seda parandada see on üks peamisi märkuseid siin. järgmised puudutavad tööpuudust. mul on hea meel, et te mainite ka noorte inimeste tööpuudust, aga tööpuudusel on sügavad juured ja see on seotud ka ühtekuuluvuspoliitikaga. seega teen muudatusettepaneku, et me vaatame üle kõigepealt et ka struktuurse tööpuuduse probleemi, pidades silmas just Euroopa poolaasta konteksti. Need on need kaks olulist teemat, mida mina soovisin mainida. arvamuse projekt on väga põhjalik ning öö, need kaks asja olidki ainukesed, mida mina lisada siia oskaksin, aitäh! härra Pirinski, järgmine variraportöör aitäh, proua esinaine. selline, äh, selleaastane majanduskasvu aruanne ning meie komisjoni arvamus sellele Econi raportile on öö, äh, tõesti väga oluline viimastel päevadel oleme me näinud rahutuks tegevaid arenguid ülemaailmses ja Euroopa majanduses. eile Davosis väljendasid ka juhtivad Euroopa poliitikud oma rahul rahulolematust Euroopa majanduse arenguga. mil-, mistõttu süvenevad sotsiaalsed ja majanduslikud öö, lõhed ja me peaksime oma tegevuse nüüd üle vaatama detailidesse laskumata võib tunnistada, et teie arvamus on hea alus edasisele tööle. E, mis läbi saaks kvalitatiivselt olukorda parandada. üks lahendus on see niinimetatud policy mix, kus kaasatakse erinevad poliitikavaldkonnad peaks olema hea segu poliitilistest äh, ja äh, majanduslikest ja sotsiaalsetest lahendustest, mis peaks turgutama majanduskasvu. ilma selleta ei saa neid sügavaid struktuurseid probleeme lahendada ja senistest muudatustest ei piisa. meil tuleb välja töötada uued põhimõtted ja lahendused. tuleb arvesse võtta ka sotsiaalset sammast, mis muutub järjest olulisemaks. investeeringute poliitika tuleb ka põhjalikult üle vaadata. loomulikult teate, et ka Econi raportis väljendatakse muret avaliku sektori investeeringute üle, mis järjest langevad. seetõttu satuvad ohtu ka regionaalsel tasandil teenuste pakkumised, mis eh, lükkavad kõrvale terveid inimrühmi. meie komisjoni arvamus võiks ka selle kohta rohkem öelda Te mainite siin ka tõukefondide toetamist. see on oluline programm, aga see peaks keskenduma ka investeeringute fond, sellele, kuidas investeeringute fonde ja tõukefonde paremini ära kasutatakse. struktuursed reformid, nagu me kõik teame, neid võib tõlgendada erinevat moodi. meid, meie soovime probleeme lahendada eelkõige just seeläbi, et võimalikult hästi kasutatakse ära meie investeerimisfondide rahasid. meie uus instrument võiks kaasa tuua uuendusliku investeeringute poliitika senini öö, on, oleme me rääg-, rääkinud siin kvantitatiiviisingust, rahatrükist ja muust sarnasest, nüüd me peaksime leidma uuenduslikke lahendusi. aitäh, ECR-i raportööri kohal ei ole, seega ärme president, merci. härra Omar Sõõr. suur tänu suur tänu selle eest, et äh, asetati rõhu noorte, asetasite rõhu noorte puuduse küsimusele, see tõepoolest on väga suur paljudes piirkondades Euroopas, ka kõige äärepoolsemates piirkondades iseäranis ja vaatamata majanduse taashoogustumisele Euroopas, mis on küll aeglane, ei ole tendents nendes piirkondades äh, muutunud. Äh, mis puudutab riigipõhiseid soovitusi Euroopa poolaasta kontekstis ja regionaalpoliitikat sellega seoses, ma kardan, et paraku me ei ole paljuski proua esinesega nõus, me oleme alati arvanud, et äh, sellel ei ole mitte midagi tegemist regionaalpoliitikaga, et riigipõhised soovitused ja struktuurireformid tegelikult moonutavad regionaalpoliitikat ja me oleme ka veendunud, et just äh, struktuurireformid, äh, kasinuspoliitika on see, mis on suurel määral kaasa aidanud majandusolukorra halvendamisele ja sotsiaalsete tingimuste halvetamisele kõikjal Euroopas ja et me ei peaks äh, mineviku vigu taas tegema. nii et meil on siin sügavad erimeelsused, aga muus osas oleme nõus teiega, proua esinaine. Thank you very much. I don't see. suur tänu. ma härra Škrletši siin ei näe. härra Ruppe, kas te sooviksite äh, oma fraktsiooni nimel sõna? Äh, suur tänu, proua esinaine. paar mõtet ka minu poolt. Teie ettepanekud on äh, põhiliste teemadega seotud ja ma arvan, ja täna võiksime äh, tunda ennast rahulikumalt, kuna majandus tõepoolest taas kasvab, küll mitte piisavalt kiiresti. teine probleem on see, et majanduskasv ei kompenseeri aasta kaks tuhat kaheksa kriisi tagajärgi. see on kurb asjaolu. paljudes riikides inimesed äh, kogevad endiselt kriisi tagajärgi, nende sissetulekud on väikesed, on siiski ka positiivseid tendentse samal ajal. ühtekuuluvuspoliitika peaks äh, suuremal määral kohalike ja regionaalsete majanduste arengule kaasa aitama. ühtekuuluvuspoliitika eesmärk väga sageli on äh, luua avalikke hüvesid nagu näiteks infrastruktuuri hooldamine ja ehitamine, kuid see on väga tähtis, kuid peaksid äh, siiski olema paremad äh, vahendid äh, ka regioonide käsutuses. no regionaalpoliitikat, poliitika vahendeid peaks saama paindlikumalt ära kasutada, kohalikud omavalitsused samuti peaksid saama panustada headesse projektidesse. see peaks, see parandaks regioonide olukorda tulevikus võiksime mõelda ühtekuuluvuspoliitikale kui instrumendile, mis toetaks kohalikke algatusi ja mis tagaks teatud paindlikkuse. veel üks ähm, asi, mida kasutada, oleks energia. me teame, et liikmesriigid ostavad üle poole oma energiast kolmandatest riikidest nelisada miljardit aastas on selle väärtus. võiksime energiat ise toota, võiksime kasutada kohalikke ressursse selleks. energiaressursside ostmisega aitame kaasa heaolule kolmandates riikides, kuid riigid, kes teenivad sellest äh, energia müügist Euroopa Liidule, ei kasuta seda olukorda sõb-, sõbralikult, nagu me teame, see on keerukas valdkond. peame mõtlema ka ringmajandusele. ringmajandus võiks olla samuti heaks tööriistaks, eriti äh, mahajäänu mõttepiirkondade abistamiseks väga sageli näeme, et äh, monopolid, suurimad linnad on paremas olukorras. on ka suured erinevused liikmesriikide vahel, näiteks Leedu, minu koduriik, jõukuse erinevus äh, kolm korda rikkam on pealinn kui äärepoolsed piirkonnad liikmesriigid peaksid äh, vähendama piirkondlikku erinevusi, peaksime selleks looma tingimused. see aitaks ka üldisele lähenemispoliitikale kaasa. liikmesriikide kodanikud siis ei sooviks lahkuda oma liikmesriikidest parema elu otsingul samuti tuleks mõelda maksusüsteemidel erinevates liikmesriikides. Need ei ole sarnased, nad moonutavad äh, tingimusi liikmesriikideti, äh, on, need ei ole omavahel vastavuses, mõned äh, liikmesriigid üritavad meelitada ligi ettevõtteid ja need liikmesriigid, kes teatud toodangut valmistavad, jäävad kaotajaks. kas seda, sellega inimesed ei nõustu? ärme unustage maksuküsimusi, see, need peaksid olema osa meie tegevuskavast samuti. suur tänu. ma rohkem äh, meie komisjoni liikmete poolt sõnasoovijaid ei näe, seega annan sõna komisjoni esindajale proua Lakkovale, kas ta on siin, jah, palun. Uh, yes, I would uh, like to thank you. suur tänu, tahaksin tänada teid arvamuse eest, see sobib väga hästi kokku sellega, mida me äh, praegu teame, mis äh, on kasulik. Ähm, vastaksin ühele variraportöörile see puudutab tema kommentaari selle kohta, et soovitused moonutavad poliitikat, riigipõhised soovitused. ma ei saaks seda kuidagi öelda, sest äh, siin on juhitud liikmesriikide tähelepanu sellele, mida nad peaksid tegema selleks, et parandada vahendite kasutamise tõhusust, nii et struktuurireformid et äh, ne-, mis sisalduvad nendes soovitustes, on äärmiselt olulised selleks, et vahendeid mitte ainult ei makstaks nendele riikidele, vaid selleks on ül-, mõned soovitused üsna üldised, kuid äh, nad äh, on ka väga pikaajalised, mõned riigid teavad väga hästi, mida teha selleks, et, et fondid tooksid kodanikele tulu teine märkus, struktuurifondid on väga hästi vastavuses Euroopa poolaastaga ja riigipõhiste soovitustega, mitte ainult läbi investeeringute, vaid ka läbi ex-ante tingimuslikkuse, mis on tingimused väga hästi ette valmistatud mõneski liikmesriigis. Ehm, mõni, mõned tingimused on alles täitmisel, kuid enamus, mis on rakendatud enne, kui programmid vastu võeti on tõesti väga hästi pinnast ette valmistatud investeeringutele. kõik need, kes osalesid tegevusplaanides äh, pärast programmide vastuvõtmist, ka nemad äh, valmistavad ette investeeringuid liikmesriikides. et ja eelkõige selleks, et sellest saadav tulu oleks äh, kestlik ja ei kaoks pärast seda, kui investeeringud lõpevad. me võime seda arutada muidugi, kuid äh, soovitused kuidagi ei moonuta poliitikat. see on selgelt vastavuses liikmesriikide vajadustega ning kohapealsete oludega, pinnasega, mis äh, peab olema valmis selleks, et investeeringuid läbi viia. suur tänu, härra Omar, see sooviks lühidalt kommenteerida teie vastust jah, väga lühike märkus. ma mõistan komisjoni reaktsiooni, kuid, kuid austage siiski asjaolu, et meil on tegemist siin poliitilise institutsiooniga, meil on poliitilised arutelud ja meil on ka õigus anda hinnanguid Euroopa poliitikatele, nagu me seda näeme. ja kui ma ütlesin, et need riigipõhised soovitused ja Äh, regionaalpoliitika seos äh, Euroopa poolaastaga, siis tegemist on poliitilise hinnanguga ja ma ei eeldagi, et komisjon hakkaks mulle vastu vaidlema selles osas. Thank you very much. suur tänu raportöörina, arvamuse koostajana ning riigikomisjoni esinaisena hindan kõrgelt kõiki erinevate fraktsioonide erinevaid poliitilisi seisukohti nende, nad leiavad oma koha lõplikus dokumendis Regi komisjoni arvamuses, nii et ma tahaksin tänada kõiki variraportööre nende panuste eest. ootan muudatusettepanekuid. tahaksin tänada Euroopa Komisjoni nende selgitu-, nende selgituse ja selge positsiooni eest, mis on meile ka tuttav täna me aktsepteerime seda selgitust ja märkusi, suur tänu, võtame neid arvesse. meie riigikomisjoni arvamus saab olema meie ühiste jõupingutuste tulemus, raportööri ja variraportööride töö tulemus. suur tänu, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmekümnes jaanuar, see tähendab järgmisel nädalal. suur tänu! ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. selleks on poliitikaosakonna B seminar teemal majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse seitsmes aruanne. poliitikaosakond B on korraldanud selle seminari regikomisjoni soovil, eh, andmaks eh, sisendit meie algatus raportile, mis puudutab seitsmendat ühtekuuluvuse aruannet, mille komisjon võttis vastu septembrikuus. nagu me programmist näeme, ekspertide hulgas on nii akadeemiliste ringkondade esindajaid kui ähm, praktikas tegutsejaid, see puudutab nii koha, regionaalseid kui sise, liikmesriigi tasandeid, kõnelejad räägivad äh, erinevate territooriumite erinevatest tulevikuvalikutest rääkides keskmise sissetuleku lõksust, linna mõõtmest, ühtekuuluvuspoliitikast, linna agendast, suhetest linna ja maapiirkondade vahel ning tasakaalust Euroopa prioriteetide ja territooriumide vajaduste vahel. taustadokumentide nimekiri on saadetud meie komisjoni liikmetele, need on väga huvitavad dokumendid. Nad on, neid on olemas ka paberil siin koosolekuruumi tagaosas. Teie, teil on olemas ka seminari programm ja alustan andes sõna härra Žuloole, kes on meie raportöör seitsmenda ühtekuuluvuse aruande teemal, mis on siis meie REGI algatusraport see on meie komisjoni jaoks oluline raport. ja seega annangi sõna härra Žulole. Euh, tänan, proua esinaine, paari sõnaga sissejuhatuseks meie seminari alustuseks kõigepealt tahan tänada kõiki osalejaid, kes nõustusid äh, täna hommikul siia tulema ja kes äh, võtavad mõne aja pärast sõna erinevatel teemadel nagu ütlesite, koostama raporti koostamise kallal, see puudutab siis seitsmendat ühtekuuluvusraportit, ajakava, head kolleegid, nagu teate, on äh, väga napp, järgmisel kuul tutvustan meie komisjonis oma raportit, eesmärgiks on äh, saata selge sõnum Euroopa Komisjonile ning äh, teha ettepanekuid ettevalmistamaks mitmeaastast finantsraamistikku minu äh, raport ei saa olema leige või maitsetu, eesmärgiks on saata selge sõnum. meie ühine ülesanne, ma arvan, on äh, teha järeldused, võt-, võtta õppust ühtekuuluvuspoliitikast, teha ettepanekud, kuidas seda poliitikat paremaks muuta tulevikus kõik sõnavõtjad täna hommikul äh, as-, analüüsivad selle teema erinevaid aspekte, mis on väga olulised, silmas pidades äh, ühtekuuluvuspoliitika tuleviku ettevalmistamist, nagu näiteks äh, keskmise palga lõks, see on väga oluline õppetund seitsmendas ühtekuuluvusraportis. probleem on nüüd sõnastatud ja tähtis on nüüd siis täna leida lahendused see on kindlasti teema, mis on minu jaoks väga oluline raporti koostamisel. teine, linnatemaatikad, linnade väljakutsed, ka siin on tegemist tähtsa küsimusega. linnad on ühtlasi võimaluseks ja ühtlasi väljakutseks. linnades on ka vaesuse saared, mis takistavad linnade arengut ja, ja edasi territoriaalne mõõde jällegi äh, ei, see ei tohiks äh, ohtu sattuda strateegiliste prioriteetide rakendamise tõttu ja ka lihtsustamine on oluline teema. sellest oleme palju rääkinud siin komisjonis äh, ja kohalike piirkonda esindajate panus on siin oluline mõistmaks, kuidas parandada ühtekuuluvuspoliitika territoriaalset mõõdet tulevikus. raportis äh, siis käsitlen neid kõiki teemasid pikemalt, aga kõige õigem ongi ilmselt, et me anname kohe sõna meie külalistele. Thank you very much. suur tänu. jätkame aruteluga, mul on väga hea meel anda nüüd sõna professor Andres Rodriguez Possele kes on majandusgeograafia professor geograafia ja keskkonna osakonnas Londoni Majandusülikoolis. tema räägib meile piirkondlikust keskmise sissetuleku lõksust ja väljakutsest, mis see endast kujutab Euroopa majanduse dünaamilisusele. palun, teil on viisteist minutit. suur tänu, suur tänu, et mind täna siia kutsusite seda olulist teemat arutama ning äh, tegemist on väga olulise dokumendiga. on kahte tüüpi piirkondi, territooriume, mis on poliitika kujundajate tähelepanu tõmmanud nii Euroopas kui Euroopa tasandil kui kohalikul. esiteks vähem äh, edasi jõudnud piirkonnad, äh, millel on Euroopa Liidus kõige väiksem sissetulek per capita ja teiseks suured linnapiirkonnad, mida sageli Äh, vaadatakse majanduskasvukeskustena. ja tähelepanu need mõlemad piirkonnad väärivad, kuna tegemist on väga olulise, oluliste piirkondadega Euroopa majanduse arengu tuleviku mõttes aga samas on ka teisi piirkondi, neid, mida ma nimetan piirkondadeks, mis on lõksus keskmise sissetuleku lõhes ja me näitame, et ka neil on võimalus areneda. milli-, millistest tüüpi piirkondadest ma räägin? selliseid piirkondi iseloomustavad erinevad omadused, nad ei ole ühesed, aga ometi on neil mitmeid iseloomulikke jooni, mida enam-vähem kõik piirkonnad jagavad. esiteks, kui te vaatate seda kaarti seal, siis näete, et tegemist on piirkonnaga, mis viimase kahekümne viie aasta jooksul on näinud äh, suhteliselt väikest majanduskasvu võrreldes nii suurte linnapiirkondadega kui ka vähem arenenud piirkondadega. tegemist on piirkondadega, mis äh, mitmel juhul on jõudnud teatavale arengutasemele, tavaliselt Euroopa Liidu keskmisest veidi allpool, ning on jäänud sinna tasemele pidama või on minevikus olnud Euroopa Liidu keskmisest kõrgemal ning on äh, pikka aega juba tundnud majanduse langust. see kajastub ka majanduse arengu näitajates, näiteks äh, madal tööhõive, mis äh, ei ole küll iseloomulik ainult neile piirkondadele, näiteks äh, Valloonia Belgias, Põhja-Prantsusmaa, seal on väga keeruline tööd leida kohalikel inimestel ning lisaks sellele on tegemist piirkondadega, kus on majandusnäitajad suhteliselt madalad võrreldes ülejäänud äh, riigiga. Need piirkonnad ei saavuta nii palju ja see oli juba nii enne kriis, majanduskriisi algust. näete kaardil arenguid äh, võrreldes riikide keskmisega viimase kahekümne viie aasta jooksul. mitmed sellised piirkonnad, äh, seal on ka institutsionaalseid probleeme, korruptsioon, valitsuse juhtimise tõhusus äh, on näiteks madalam, kui võiks oodata sellises, sellise arengutasemega piirkondadest kuidas siis selline piirkondlik sissetuleku, keskmise sissetuleku lõks on välja arenenud? varasemalt on riigid sellises lõksus kasvanud suhteliselt kiiresti, jõudnud teatavale arengutasemele ja sinna siis pidama jäänud. miks nad on sinna pidama jäänud? esiteks seetõttu, et sissetuleku taseme kasvades on need piirkonnad muutunud liiga kalliks selleks, et konkureerida äh, vähem arenenud piirkondadega nii tootmises äh, kui muudes aspektides äh, ning võrreldes ka atraktiivsemate piirkondadega, olgu need siis Euroopa Liidus vähem arenenud piirkonnad, aga üha rohkem ka on nad pidanud konkureerima teiste maailmajagudega, mis suudavad pakkuda samat tüüpi toodete tootmist samal kvaliteedil äh, oluliselt väiksemate kulu, kuludega. teine probleem on see, et mitmed nendest piirkondadest ei ole sellisel tasemel, et saaksid pakkuda samu eeliseid nagu Euroopa põhipiirkonnad, suured linnapiirkonnad äh, nii tootlikkuse mõttes kui elukorralduse mõttes kui ettevõtluskeskkonna mõttes. ning eriti just äh, innovatsioonivõimekuse ja oskuste lõikes. kasutades populaarset terminit, on need äh, piirkonnad lõksus haamri ja alasi vahel. nagu on öeldud, on tegemist selliste piirkondadega, mis on liiga kesksed selleks, et olla piisavalt kulutõhusad, aga liiga ääremaised, et innovatsiooni ja tootlikkuse osas konkureerida. probleem on selles, et sellises olukorras olevad piirkonnad äh, on üha suurema pinge all. Äh, poliitikakujundajatele on need üha suuremaks väljakutseks, kuna ühest küljest on nendel piirkondadel väga suur potentsiaal sissetuleku kasvuks, mis on kasutamata jäänud, teisalt äh, väljendavad nad oma rahulolematust ja seega on pead tõstmas ka rahulolematus äh, territoriaalselt, mida me oleme näinud viimase kahe aasta, kui mitte pikema perioodi valimiste jooksul, aga see ei ole mitte ainult Euroopale omane areng, vaid äh, seda on nähtud ka Ameerika Ühendriikides, Tais juba mõnda aega. miks selline territoriaalne rahulolematus äh, keskmise sissetuleku lõksu piirkondades on ilmnenud, kas midagi ei ole siis ära tehtud nende piirkondade jaoks, asi ei ole selles. Nendesse piirkondadesse on investeeritud, aga äh, on ka muidugi erandeid, aga olulisemad investeeringud on osutunud ebatõhusaks suur, suuremates äh, piirkondades oleme näinud ka heaolu siiret, aga see on muutnud mitmed nendest piirkondadest sõltuvaks. samuti on püütud avalikus sektoris tööhõivet suurendada, mõnes piirkonnas on avaliku sektori tööhõive üsna suur võrreldes linnapiirkondadega ja vähem arenenud piirkondadega, aga sellegipoolest ei piisa sellest kestliku majanduskasvu edendamiseks. mitmed piirkonnad on heaks näiteks, kuidas on riiklikult tähelepanu sinna pööratud, kasutatud äh, struktuurseid, struktuurifonde vähem arenenud piirkondadeks, piirkondade jaoks, aga mitte selliste piirkondade jaoks, on nähtud, et vanemad tööstusstruktuurid sellistes piirkondades ei ole loonud, ei ole osa väärtuste ahelast ja kui toetus, mis sinna piirkonda on suunatud, jäävad need kasutuseta selliste piirkondade majanduslik potentsiaal on aga väga oluline ja seda tuleks ära kasutada. praegu enamik poliitikaid on kas säilitanud praeguse sissetuleku äh, taseme ning äh, need on toiminud rohkem sotsiaalpoliitikana, mitte et sellel midagi viga oleks, kui äh, majanduspoliitikana ning on muutnud kestlikuks selle arusaama, et sellistes piirkondades puudub tegelik tulevik, puuduvad võimalused puudub äh, võimalus äh, leida töökoht äh, ja see tekitab suurt rahulolu, nagu me oleme näinud ka selles territoriaalses rahulolematuses. tuleks liikuda teist tüüpi poliitikate suunas, sellise poliitika suunas, mis keskmise sissetuleku lõksus olevad piirkonnad edasi aitab, mitte ainult sellepärast, et on poliitiline vajadus selle järele, olemas on ka tõsine va-, majanduslik vajadus. mitmed sellistest piirkondadest äh, on, äh, seal elab oluline osa Euroopa Liidu rahvastikust ning see, nendele inimestele tuleb pakkuda rohkem võimalusi, kui neile praegu pakutakse. teiseks äh, on nendes piirkondades väga oluline majanduslik potentsiaal erinevad akadeemilised ringkonnad, aga ka komisjon on ja OECD on küsimust uurinud ning rõhutanud, et tõepoolest Euroopa Liidus üks kolmandik majanduskasvust tuleneb linnapiirkondadest, suurtest linnadest, kaks kolmandikku aga muudest piirkondadest ning suur osa sellest kahest kolmandikust keskmise sissetuleku ka piirkondadest, mis on kinni keskmise sissetuleku lõksus. varasemalt on äh, just sellistest piirkondadest tulnud suur osa Euroopa Liidu majanduskasvust ja Euroopa ei saa kasutamata jätta seda suurt potentsiaali, kaks kolmandikku sisuliselt majanduskasvust, ja seda kõrvale jätta. ning kolmandaks tuleks säilitada ja arendada ka ähm, ülejäänud Euroopat, me sõltume suuremate linnade äh, Ähm, edukusest, aga vähem arenenud piirkondade edukus sõltub just sellest, kuivõrd võimelisema, võimelised on keskmise sissetulekuga piirkonnad äh, tekitama majanduskasvu. kui me õnnestume ühte süsteemi või äh, ühte osa süsteemist, võib kogu süsteem kokku kukkuda, me näeme, et äh, see tendents juba mõjutab ka kesksete piirkondade majanduskasvu ma ei tea, kas meil on vaja rohkem äh, poliitikat suunata nendesse piirkondadesse, võib-olla mitte just rohkem, aga on vaja paremaid poliitikaid keskmise sissetulekuga piirkondadele ja ka teist tüüpi poliitikat. sellist poliitikat, mis äh, eemaldub lihtsast äh, heaolu, lihtsatest heaolu eesmärkidest, sotsiaalhüvitistest, mis on küll vajalikud, aga mis ei loo äh, majanduskasvu ega kasuta pikaajas perspektiivis nende piirkondade potentsiaali. tuleks äh, suurendada nende piirkondade võimekust äh, konkureerida avatud majanduses ning tuleks liikuda eemale suurtest äh, megaprojektidest, mis lühi, lühi, lühikeses perspektiivis äh, võtavad rohkem võimalusi ära, tuleb pakkuda võimalusi, et arendada oskusi seal piirkonnas, edendada äh, innovatsioonikeskkonda ning tootlikkust. kuidas seda saavutada? arutatakse ühe idee üle, nimelt et meil ei ole tarvis äh, poliitikaid, mis hõlmaksid kõik, kõiki piirkondi Euroopa Liidus, vaid just tundlikumaid poliitikaid. mida see tähendab? see tähendab, et tegemist on selliste poliitikatega, mis ei tulene üldisest teooriast ja ei kohaldu kõigile ühesuguselt, vaid võtavad arvesse ka konteksti, tulenevad teooriast, võtavad arvesse tõendeid ja mida saab kohandada konkreetselt erinevate piirkondade äh, jaoks, eriti just keskmise sissetulekuga piirkondade jaoks ja erinevate keskuste jaoks sellistes äh, keskmise sissetulekuga piirkondades. poliitikad peaksid olema suunatud ennekõike kohaliku potentsiaali kasutamisele, praegu on see suuresti kasutamata jäänud, ning peaksid võimaldama selle piirkonna elanikele rohkem võimalusi siis saab tagada, et kedagi ei jäeta kõrvale tulenevalt sellest, kus nad on sündinud või kus nad elavad, tuleks rõhutada ülekantavate oskuste arendamist. praegu väga suur osa rahvastikust keskmise sissetulekuga piirkondades on olukorras, kus nad on tupikus kuna neil ei ole piisavalt oskusi, et edasi liikuda. on vaja anda neile rohkem võimalusi, et nad saaksid otsustada, kas nad soovivad paigale jääga, jääda ja panustada oma piirkonna dünaamilisemaks muutmisse või omandavad vajalikud oskused selleks, et kolida mujale ja arendada muja, majanduskasvu, edendada majanduskasvu mujal Euroopas. tuleks võtta arvesse ja lahendada probleemid, mis on seotud institutsiooniliste probleemidega, mis piiravad äh, mitmesuguse selliste piirkondade potentsiaali ärakasutamist. kahjuks mul ei ole väga palju aega üksikasjalikumaks äh, tutvustuseks siis, äh, kui, aga kui see, see teid huvitab, komisjon avaldas hilja, hiljaaegu dokumendi, milles üksikasjalikult seda teemat käsitletakse ja vaadeldakse, kuidas see kõik võimalik ja saavutatav on. tahaksin rõhutada vaid üht kui me jätame kõrvale keskmise sissetulekuga piirkonnad, äh, mis on keskmise sissetuleku lõksus, loob Euroopa endale ainult rohkem probleeme juurde. esiteks seetõttu, et suur osa selle, selle Euroopa majanduskasvu potentsiaalist on alakasutatud, kõrvale jäetud ning selle tulemusena on see liikunud teistesse maailmajagudesse. teiseks, need, nendes piirkondades on suured võimalused teiste piirkondade majanduskasvu mõjutamiseks ning kolmandaks, kui äh, rahulolematus nendes piirkondades kasvab, siis äh, sotsiaalpoliit-, sotsiaalsed probleemid, poliitilised probleemid, majanduslikud probleemid äh, muutuvad üha suuremaks ning see õõnestaks mitte ainult nende piirkondade jõukust, vaid kogu Euroopa äh, majanduskasvu potentsiaali ja tulevikku. Euroopa ei saa endale lubada seda, et ei kasuta nende piirkondade majanduskasvu potentsiaali, seega tuleks nendele piirkondadele pöörata palju rohkem tähelepanu konkreetsete poliitikatega, mis aitavad maksimaalselt ära kasutada seda potentsiaali, mis seal praegu kinni on, aitäh! suur tänu! kindlasti on teile ka palju küsimusi arutelu pärast esitlusi avan. nüüd aga jätkame järgmise esitlusega, kuidas lahendada linnapiirkondadega seotud väljakutsed, dünaamika, uue ko-, ähm, ühtekuuluvuspoliitika kujundamine, sellest teemast räägib härra Mart Kriisel, Euroopa, European Urban Knowledge Networki juhataja, palun. Thank you, madam chair, thank you for inviting us to this uh aitäh, proua esinaine, aitäh siia huvitavale, huvitavasse töötuppa kutsumast. tutvutaksin kõigepealt meie võrgustikku, kui te veel ei tea, me koondame liikmesriike, eh, töötame linnastute küsimuses, eh, uurime nii teadust, poliitikat kui praktikat. näitame lühidalt paari näidet, uurime, viime läbi teadusuuringuid, näiteks eelmisel aastal koostasime kolmekümne viie Euroopa riigi ning viie mitte-Euroopa riigi linnastute arengu uuringu. Äh, uurisime, kuidas vältida radikaliseerimist äh, linnades, mida on ette äh, võetud, et sellele vastu astuda, ning siis hiljuti koostasime lühikese uuringu Amsterdami kohta pärast Hollandi eesistumist kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. siis korraldame ka mitmeid seminare ja konverentse, mis on vahel ka seotud nende partnerlustega, mis on loodud Euroopa Liidu linnastute programmi läbi, näiteks jätkusuutlik maakasutus, linnad ja sisserändajad ning ko Hispaania kolleegidega töötame välja ka Hispaania linnastute agendat, meil töötame regionaalpoliitika kallal Küprosel ning varsti tuleme välja ka sotsiaalse integratsiooni programmiga koos Prantsuse ja Saksa kolleegidega. nüüd siis see linnamõõde, millest soovin teiega rääkida. linnamõõde ühtekuuluvuspoliitikas ei ole uus teema, loomulikult see, sellega on tegeletud nii Euroopa tasandil kui üle maailma ning kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal sai see uue hoo sisse, kui võeti vastu Euroopa Liidu linna agenda maikuus äh, Hollandi eesistumise ajal ning oktoobris kaks tuhat kuusteist võeti vastu laiem linnastute tegevuskava äh, kooskõlas ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkidega me ei pea siin kohapeal rääkima nende instrument, nendest instrumentidest, mis on paika pandud kahe tuhande neljateistkümnenda kuni kahekümnenda aasta raamistikus. täna räägiksin pigem territoriaalsest ja linna aspektist ühtekuuluvuspoliitikas, siin lisaksin kaks aspekti. mina olen liikmesriikide linnastupoliitika võrgustiku direktor ning tegelen ka äh, Euroopa Liidu linnapartnerlusega ning me peaksime näitama, kuidas me saame koos töötada konkreetsetel teemadel äh, linnade äh, arengus. see on äh,, siin kaasatakse erinevaid sidusrühmi ja te, äh, uurime erinevate linnade äh, kogemusi ja instrumente äh, komisjoni linna äh, uuring ning meie Amsterdami uuring ning ühtekuuluvusraport loomulikult annavad rohkem infot selle teema kohta ka. temaatilised äh, uuringud on kõik äh, praegu käimas, igaüks tegeleb ühe aspektiga Amsterdami paktist. kolm partnerlust on nüüd juba sõlmitud, uurin nelja esimest nelja, äh, äh, esimest äh, nelja kuni kuute partnerlust, millel on tegevuskavad juba olemas. Need puudutavad paremat õigusloomet, teadmisi ning rahastamist. Need annavad olulise panuse ühtekuuluvuspoliitika tulevikku. räägiksin mõningatest tähtsamatest teemadest, näiteks paindlikkus, lihtsustamine, eelkõige ühtekuuluvuspoliitika linna mõõtmes, kaasa arvatud omavahelised sidemed. toon näiteid ning räägin ka reformidest, mida võiks läbi viia. toon välja peamised põhimõtted meie ettepanekutest, loomulikult töötoa käigus võime laskuda ka üksikasjadesse. reformi ettepanekud nüüd. Need ei ole mingisugune öö, meie või meie liikmete ametlikud seisukohad ma ei tegele siin poliitiliste teemadega, näiteks makromajanduslik tingimuslikkus või erinevad ühtekuuluvuspoliitika jagamiskriteeriumid. liikmesriikide andmed on avalikult kättesaadavad siin. kõik erinevad hinnangud, millest me teame, rõhutavad, et ühtekuuluvuspoliitika on väga oluline Euroopa solidaarsuse väljendus ja see on peamine Euroopa Liidu investeerimispoliitika, millel on selge territoriaalne mõõde. see suurendab Euroopa integratsiooni nähtavust. ühtekuuluvusraport näitab, kui tähtis see poliitiline valdkond on integreeritud linna arengu jaoks, seda näitavad ka meie uuringud mõnedel riikidel on vaja rohkem strateegiliselt äh, läheneda sellele poliitikale, äh, läbi viia tehnilisi reforme. on tähele pandud, et ühtekuuluvuspoliitika peab tegelema ühiskondlike teemadega nagu ränne, ühiskondlik kaasatus, energia, jätkusuutlikkus, innovatsioon aga sageli ka koormatakse see poliitika üle Eh, ja kasutatakse seda hädaabivahendina. praeguses reformi arutelus ka Euroopa Liidu eh, linnastuvõrgustiku liikmed eh, soovivad reformida juhtimist, arendada ühist juhtimist, riigiabireeglid neid peetakse sageli liiga rangeteks, auditimehhanism näiteks vajab reformi ning samuti õigusloome kogust ühtekuuluvuspoliitikas kritiseeritakse, see peaks olema selgem ja lihtsam ja ühtsem. sellega on tihedalt seotud ka vajadus paindlikkuse järele nii menetluslikult kui temaatiliselt paljud osapooled soovivad, et ühtekuuluvuspoliitika suudaks kiiremini reageerida ettenägematutele arengutele ning tulla vastu poliitilistele prioriteetidele, näiteks peaks olema mingi paindlikkuse reserv. mis puudutab menetlust, siis soovitakse mitmes valdkonnas muutusi, et võetakse arvesse erinevate riikide olukorda. temaatilised eesmärgid, see on seotud ka paindlikkusega, aga ka põhimõttelise küsimusega, nimelt millistes val-, millistele valdkondadele peaks ühtekuuluvuspoliitika keskenduma ning kuidas temaatiline öö, lähenemine peaks praktikas öö, rakenduma. erinevad, riigid erinevad siin väga palju. Va-, vahel keskendutakse kõikehõlmavale lähenemisele, vahel ainult mõnedele prioriteetidele paindlikkuse läbi saaks luua tõelist sünergiat, üksteise täiendavust äh, erinevate Euroopa Liidu fondide vahel. näiteks, kui meil oleks ühtsemad reeglid. kui vaadata tüüpilisemat äh, linnamõõdet, siis see on olnud kuum teema viimaste äh, MFF-i ja ühtekuuluvuspoliitika läbirääkimiste ajal seda on ta ka praegu. Saksa-Austria linnavõrgustik annab teada, et see, et linnastud saavad eh, eraldi rahastust, sellega käivad kaasas uued väljakutsed, näiteks konkurentsivõime, kliimamuutus, ressursitõhusus, digitaliseerimine, ränne ja ka kõrgema tasandi integratsioon ja innovatsioon, mida linnastud üles näitavad, et väljakutsetega tegeleda linnade arengu jaoks on vaja õiguslik alus ka paindlikumaks muuta, näiteks äh, temaatilised eesmärgid peaksid olema paindlikumad linnade jaoks, sest äh, paindumatud äh, sätted ei tule vastu linnade vajadustele ning siis linnade ja maapiirkondade vahelised seosed, neid, nendest räägitakse ka sageli see on küll osa äh, meie regionaalpoliitikast, aga seda tuleb tugevdada, et parandada territoriaalset mõõdet. innovatiivsed regionaalsed strateegiad peaksid olema tugevamad, näiteks tuleb kaasata liikuvus, energiatarned, turism ja üleujutuste vältimine äh, soov lihtsustada ning suurendada paindlikkust on oluline alus äh, linna mõõtme arendamisel peab olema vähem halduskoormat kohalikele omavalitsustele. partnerluspõhimõtte täielik ellurakendamine on väga tähtis, mitmed osapooled ütlesid, et meil peaks olema partnerluse jaoks siduvad eesmä-, kohustused, selle asemel, et meil on praegu lihtsalt see käitumiskoodeks. siis mõningad soovitused, mis meie esimeses tegevuskavas partnerluste kohta äh, linnastu agendas on. partnerlusi sõlmitakse konkreetsete hinnangute ja öö, äh, öö, äh, programmide kaudu, millel on tugev linna mõõde. tooksin välja mõned vanemad partnerlused, millel on oma tegevuskavad juba olemas. aga iga partnerlus järgib oma tegevuskava, äh, mille nad esitavad varsti ka Euroopa institutsioonidele. Need on need teise ja kolmanda põlvkonna partnerlused, mille tegevuskavad peaks kahe tuhande kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal aastal valmima, see on meie arutelu alguspunkt alles. kõigepealt keskkond on linna vaesusele. see on üks partnerlusi, mis sai alguse kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal Amsterdami pakti kohaselt on linnavaesus seotud vaesuse struktuurse keskendumisega äh, vaestematesse linnapiirkondadesse. selleks äh, lahendamiseks on vaja integreeritud lähenemist. seetõttu see partnerlus keskendub nii kohapõhistele lahendustele, linnade uuendamisele vaesemates piirkondades ning samuti on mitmed lahendused inimestele keskendunud, näiteks sotsiaalmajanduslik integratsioon inimestele, kes elavad vaesemates linnapiirkondades. keskendutakse sellele, et struktuurne vaesus on öö, äh, kogen-, äh, kogunenud äh, konkreetsetesse piirkondadesse ja levib ka laste vaesus. see peaks olema meie järgmise ühtekuuluvusprogrammi perioodi üks prioriteete. see on seotud tööpuudusega, äh, viletsa haridustaseme ja elutingimustega, äh, üksikvanematega ning sellega, et ühte kohta kogunevad äh, sisserände taustaga inimesed. see, siia peaks kaasama kõik osapooled erinevatest tasanditest ning samuti tuleb kaasata nende piirkondade inimesed ise seetõttu peaks meil olema territoriaalsed linna e, linnastute eesmärgid selleks, et neid vaesemaid piirkondi arendada. meil peavad olema integreeritud strateegiad, et me saaks kasutada ära erinevaid finantsressursse, et need vaesemad vaid piirkondi aidata ja neid inimesi kaasata rohkem. samuti linna äh, juhtidel peab olema juhtroll oma strateegiate paikapanemisel vaesuse vastuses võitluses. riigi äh, ametid erinevatel tasanditel äh,, kolmanda sektori äh, äh osapooled ning kohalikud inimesed peaksid kõik olema kaasatud, siis sisserändajad ja põgenikud, nende integreerimine par-, see partnerlus on tulnud välja kahe ettepanekuga. kõigepealt linnade ja VKE-da, VKE-de äh, äh, võim-, äh, investeerimispanga laenude võimaldamine. seda saaks tagada paremini koostöös Euroopa tõukefondide rahadega. meil on vaja lahti saada regulatiivsetest ja praktilistest tõketest, kui me räägime otsesest juurdepääsust Euroopa rahadele linnade poolt. integratsiooni eelarvereod eh, EMF-is, ESF-is, ESI-s ja eh, Maaelu Arengu Fondis Äh, ei ole kooskõlastatud, sageli on väga väike koordineeritus erinevate peadirektoraatide äh, vahel Euroopas ning ka riigisiseselt ministeeriumite vahel. meil peavad olema ühised prioriteedid, äh, aruandlusreeglid, tähtajad, kui need praegu erinevad väga palju. eesmärk on ju endiselt sama, ehk siis sisserändajad tuleks integreerida ühiskonda võimalikult sujuvalt. selle tegevuskava ja partnerluse eesmärk on äh, võimaldada äh, euro-, linnadele juurdepääs Euroopa Liidu integratsioonirahastule üle kõik, kõikide liikmesriikide. kolmas partnerlus, linnasisene liikuvus. Äh, selleks on vaja jätkusuutlikke mobiilsuskavasid mida tuleks toetada järgmise programmiperioodi jooksul. siin soovitatakse, et kohalikud omavalitsused, linnad ja regioonid oleks rohkem kaasatud MFF-i kavadesse. kutsutakse kohalikke omavalitsusi äh, rohkem olema kaasatud temaatiliste prioriteetide ja instrumentide valikul äh, äh, arenguküsimustes käitumiskoodeks peaks olema siin integreeritud regulatiivsesse raamistikku ühtekuuluvuspoliitikas ning eeltingimused äh, partnerlustega liitumisel tuleks ka paika panna. ning siis viimane neljast partnerlusest, ringmajandus, seda mainiti juba ka varem täna. tõhus ressursihaldus tähendab, et meil on vaja nii regionaalset kui linna maapiirkondade perspektiivi ning erinevate osapoolte kaasamist. see on äh, oluline äh, vahend, kuidas ringmajandust arendada nendes piirkondades, eriti linnastutes äh, ja seeläbi, et ühenda-, seotakse nii linna kui maapiirkonnad. see peaks olema oluline pärast kahe tuhande kahekümnenda aasta uut programmi ning oluline aspekt siin partnerluses on, et ühtekuuluvuspoliitika peab võimaldama innovatsiooni ja eksperimente kohalikul tasandil, näiteks võimaldatakse luua sünergiaid eh, linna agenda partnerluste ning innovatiivsete linnaprogrammide vahel. Euroopa Liidu linna Äh, agenda on põnev eksperiment, mis algas kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ning jätkub tõenäoliselt pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. see on oluline edasiseks arenguks ning nende partnerluste ellurakendamiseks ning selleks peame me koostööd tegema ka Euroopa Parlamendiga, mitte ainult omavahel. järgmise äh, tegevuskavade vooru äh, tagasisideprotsess algab varsti ning me ootame ka Euroopa Parlamendi saadikute osalust nendes aruteludes. et eh, need soovitused eh, teise ja hiljem tuleva kolmanda põlvkonna partnerluste kohta ka ellu rakendatakse. avalikkuse tagasisidet saab anda eh, siin slaidil kirjas olevalt kahele veebileheküljele ning peamised eesmärgid ongi paremad teadmised, parem määrustik ning parem rahastamine. seda tuleb arvesse võtta järgnevas regionaalpoliitika faasis. kõik osapooled saavad oma tulemusi tutvustada ka teile ning me ootame nende kõik Poola majandusarengu ministeeriumi kantsler. ta räägib Euroopa Liidu strat-, ühendamisest Poola näitel. Is... suur tänu, mu esituse pealkiri on küll keeruline, aga tegelikult püüan täiendada seda, mida kolleegid, seega mitmes äh, küsimuses olen kolleegidega nõus, aga lisaksin ka meiepoolse vaatenurga üldiselt tähendab territoriaalne lähenemine seda, me leidma ühise, ühised jooned kõiki tüüpi piirkondade vahel, seetõttu räägiksin ma pigem territoriaalsest poliitikast kui piirkondlikust või linna, linnade poliitikast. nagu me just kuulsime professor Pooselt, on väga oluline ja mitmekesitav mitmekesistav mõju inimeste elukvaliteedile erinevates piirkondades ning on väga oluline ja mitmekesitav, kesistav mõju inimeste elukvaliteedile erinevates piirkondades ning on ka näha, et kui me loeme dokumendi, äh, dokumente, mille komisjon on aastal kaks tuhat seitseteist äh, koostanud äh, ühtekuuluvuspoliitikaga, vaid ka üleilmastumisega, sotsiaalsete küsimustega, tulevase eelarvega seotud küsimustega, need kõik dokumendid rõhutavad, et on vajadus Euroopa tasandi ja kohaliku aruandest et poliitika, avalikud poliitikad oleksid kõige tõhusamad Euroopa Liidus kohalikul tasandil, kui need võtavad arvesse erinevate piirkondade potentsiaali ja võimalusi, mitte ainult probleeme, mitte ainult valdkondlikke küsimusi, vaid võtavad arvesse üldist territoriaalset mõõdet. tahaksin öelda et praegu Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika ei kasuta ära, on sellel mõju erinevates piirkondades, aga kui me vaatame ühtekuuluvuspoliitikat, seda, mida see teha suudab, siis äh, soovinud lahendada või kasutada kogu seda potentsiaali, mida oleks võinud kasutada kõigi nende territoor-, eri tüüpi territooriumide hüvanguks on viinud ühtekuuluvuspoliitika suureneva rollini ja seda me ka näeme. teiseks, ühtekuuluvuspoliitika sektori põhjal puudub piisav koordineerimismehhanism. seda kõike arvesse võttes tahaksin rõhutada, et kui me vaatame seda küsimust Poola, kellel puudub piisav koordineerimismehhanism. seda kõike arvesse võttes tahaksin rõhutada, et kui me vaatame seda küsimust Poola perspektiivist, siis tõepoolest ühtekuuluvuspoliitika on saavutanud suuri tulemusi aasta kaks tuhat seitseteist järelhindamine ning see kinnitab, see kinnitab, et ühtekuuluvuspoliitika on äh, mänginud väga olulist rolli nii riigi tasemel majandusliku lähenemise suurendamisel kui piirkondade vahel, on suurenda seega seda aruannet, äh, inimkapitali edendamine, vaesuse vähendamine, suurte linnade vaesuse vähendamine ning samuti Euroopa üles- ja piirkondlike transpordivõrgustike loomine. kui me vaatame seda küsimust aga lähemalt, jälgimine võimaldab meil seada prioriteete ning keskenduda nendele valdkondadele, kus Euroopa saab anda lisandväärtust, näiteks eks anda tingimuslikkus, see meile meeldib, on parandatud mitmeid poliitikaid, aitab parandada ka koostööd kohalike omavalitsuste vahel, territooriumite vahel, sellistel instrumentidel on olnud väga positiivne mõju, kui me võtame arvesse koordineerimist ja koostööd. aga kõik instrumendid ei ole suutnud piirkondades äh, Äh, saavutada seda, mida on soovitud. seega on meil ühtekuuluvuspoliitikas, aga kahjuks ei ole need suutnud ületada endiselt olemasolevaid territoriaalseid probleeme. meil on Euroopa Liidu mehhanismid, paraneb ligipääsetavus, majandus areneb kõikides piirkondades, toetame konkreetseid sektoreid, aga samal ajal suurenevad äh, piirkonnasisesed erinevused ja lõhenevused äh, me võime näidata siin väikseid kaarte, vaata, vaatame piirkonniti, kus on rohkem probleeme või kus probleemid süvenevad, kuhu need, kus need piirkonnad asuvad ning leidsime, et saame tuua kaks peamist kaotajat välja, esiteks keskmise suurusega linnad ning ena-, teiseks enamik maapiirkondi, mis, mida ähvardab alaline marginaliseerimine aga see pilt ei ole, ei tulene nii tugevalt ajaloolistest põhjustest, nagu me mõne aasta eest arvasime, olukord on tegelikult palju keerukam ning äh, olukord äh, piirkonniti süveneb. ja hindame ühtekuuluvuspoliitikat ja Euroopa Liitu väga, aga samal ajal me näeme, et lõhed piirkondade vahel kasvavad, võimalused vähenevad, võimalused on ainult piiratud äh, piirkondades ja neid piirkondi on üha vähem. mida siis ette võtta? samadega piirkondade erinev areng näitab, et et on ehk ka teisi aspekte, mitte ainult ühtekuuluvuspoliitika või raha, mida siis, kui kohalik ja riiklik poliitika seda toetab piisavalt. seda on väga lihtne öelda, aga väga keeruline on äh, öelda, võtsime nimekirja, mida professor Poose esitles, aga võtsime arvesse ka Poola konteksti, näiteks mida on vaja, mis on need tegurid, mis võiksid aidata tugevad koordineerimismehhanismid erinevate äh, sektoriaalsete poliitikavahendite vahel, mis peaksid võtma arvesse ka territoriaalset mõõdet, keskendumine territoriaalsetele eesmärkid, koostööd äh, ühtekuuluvuspoliitika rakendamises, mida me praeguses perioodis rakendame, see andis ainult osaliselt tulemusi, seega ei toimi. samuti tuleb äh, keskenduda institutsioonide kvaliteedile, mis äh, stimuleeriks ka piirkondlike partnerite ettevõtmisi. kaasata tuleks erinevad partnerid äh, ning keskenduda just territoriaalsele mõõtmele. teiseks, mitmetasemeline valitsemine, see on ju ilmne ning lisaks tahaksin veel öelda, et väga oluline on, et äh, oleks loodud keskkond ka erinevate meetodite katsetamiseks. meie puhul tsentraliseerimine tõi väga palju võimalusi äh, Poola piirkondadele, kus püüdi üle saada erinevatest probleemidest. ametliku Poola seisukohta ma täna ei esitle. aga juhiksin tähelepanu dokumendile, mille koostamisel ma osalesin koos teiste dokumendi koostajatega ning aastal kaks tuhat seitseteist seda tuleks muuta muidugi tuleb alustada strateegilisest lähenemisest, me usume, et ühtekuuluvuspoliitika võiks olla tõhusam, kui me võtame arvesse ka kahe tuhande kahekümnenda aasta järgseid strateegilisi eesmärke, see on oluline uus strateegia, selle, ilma selleta jääb ühtekuuluvuspoliitika ainult lihtsalt strat-, üheks strateegiaks, mitte just selleks strateegiaks, mis äh, muudab territoriaalse mõõtme olulisemaks kui teistes poliitikates ning teised aspektid lühidalt äh, tasandil, Euroopa tasandil tuleb rääkida, mida aitavad teha riigipõhised soovitused, tuleb arvesse võtta erinevaid poliitikaid riiklikul tasandil, kohalikul tasandil, ühendada nende võimalused, aga me leiame, et riigipõhised soovitused peaksid olema keskendunud strateegilistele reformidele ning ühtekuuluvuse edendamisele poliitika tasandile, minu arust on see väga loogiline. samuti on meil mitmeid teisi ettepanekuid, mille olen kokku võtnud sellel slaidil. Need on äh, üsna sarnased nendele, mida Andreas juba mainis kuna kell tiksub, siis ei korda ühtekuuluvuse aruandest. nimelt ma olen veidi pettunud nendes ettepanekutes, mis aruandes on välja toodud. Need keskenduvad peamiselt rakenduslikele küsimustele. aga me peaksime vaatama äh, rakendamist, ma kasutasin vist radika-, radikaalset lihtsustamist, sellist kui me ainult lihtsustame, siis äh, tegelikult äh, võib see endaga kaasa tuua keerulisema olukorra. ühtsed eeskirjad kõigile Euroopa Liidu instrumentidele, tagamine, et instrumentide territoriaalset mõõdet esmereaalsele mõõtmele piirkondlikul ja kohalikul tasandil, mida see tähendab? see tähendab, et me peame kuidagi vaatama, kuidas säilitada Euroopa lisandväärtust, aga samas tuleb pakkuda rohkem paindlikkust erinevate meetmete kombineerimisel ja need tuleb kohandada koha, vastavalt kohalikele, kohalik-. see oli nüüd äh, liikmesriigi põhine lähenemine ja järgmisena vastutav äh, Ilde-France'i piirkonna volikogu aseesimees Prantsusmaalt. tema sõnavõtu pealkiri on tagasiside koha pealt lihtsama ja tõhusama ühtekuuluvuspoliitika suunas kõigi Euroopa piirkondade hüvanguks ja teil on sõna. tänan, proua esinaine. kõigepealt äh, äh, tervitused ja tänud teie vastuvõtu eest, proua esinaine. tahaksin tänada ka raportööri Mark Žulood. Äh, tänan teid kutse eest. tahan tänada ka komisjoni talitusi ning loomulikult äh, Euroopa Parlamendi liikmeid. alustan tõdemusest Ile-de-France'i piirkond on kõige suurem Prantsusmaal, kolmkümmend protsenti Prantsusmaa SKT-st, kakskümmend protsenti rahvastikust. see on kõige suurem majandusarengu keskus ning samuti ülikoolikeskus, see on Euroopa Liidu üks rikkamaid piirkondi. siiski, vaatamata nende väga, nendele väga positiivsetele külgedele, on Ile-de-France'i ehk siis Pariisi piirkonnas ka väga suured territoriaalsed äh, lõhed majanduslikud, sotsiaalsed, keskkonnaalased, äh, regioonisiseselt. tegem- ja seal on ka tõelised vaesuse nišid, paraku äh, Saint-Saint-Denis departement näiteks on üks äh, kõige vaesematest Prantsusmaal. ja selgituseks ka veel nii palju et, et seitsekümmend protsenti on tegemist ka põllumajandusmaaga, metsandusmaaga, millel on erivajadused selleks, et tagada kestlik ja tootlik põllumajandus. meie regioon on ühtlasi ka linnade arengu kaitsja, meil on ka head ekspertteadmised linnades läbi viidatud tegevuste osas, sest ühtekuuluvuspoliitika linnades äh, kakskümmend protsenti meie regionaalsest äh, tegevusest, sada kaksteist miljonit eurot, äh, mis jaguneb viieteistkümneks osaks, nii et äh, me oleme suurim Prantsusmaa piirkond, arvestades linnade territooriumitele suunatud vahendeid. nii et meil on mitmetasandiline strateegia Ähm, me toetame projekt, pro-, projektide taotlejaid, kes siis soovivad toetust saada Regionaalarengu fondist, Euroopa Sotsiaalfondist. ja nüüd äh, lähemalt äh, ähm, meie tegevuskavast aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. esimest korda meie regioon alates aastast kaks tuhat neliteist äh, hakkas haldama Euroopa vahendeid, viissada nelikümmend miljonit eurot äh,, Äh, kogu territooriumi ulatuses struktuurifondidest, regionaalarengu fondist, Euroopa Sotsiaalfondist, mis jagunes siis ja riigi vahel kolm, kolmsada miljonit otseselt hallati regiooni poolt ja, ja ülejäänu siis riigi poolt, mis puudutas tööhõivet ja kaasatust. ja väiksem osa alla kuuekümne miljoni pärast enamuse muutumist äh, Ile-de-France äh, muutis strateegiat ja sel- ja, ja selles strateegias on neli osa, sest ühtekuuluvuspoliitika kindlasti on väga oluline siinkohal. esiteks olla äh, kasutada eeskujulikult Euroopa struktuurivahendeid, te ütlete, et see on ju mini-, miinimum, äh, aga siiski parem on seda sõnastada selliselt, sest paraku nii see ei olnud kuni tänase päevani. teine telg, äh, paremini aidata projektide läbiviijaid kolmas, koostööstrateegia, mis oleks äh, detsentraliseeritud ja neljandaks, luua süsteem, kus teavitatakse avalikkust Euroopa poliitikatest, selleks et äh, esile tõsta selle väärtust, toetada tegevusi, uuringuid, mis selgitavad Euroopa strateegiat äh, regioonis. lisaks selleks, et mõista, kuidas Euroopa vahendid mõjutavad äh, Pariisi piirkonna arengut ja see ongi võib-olla minu sõnavõtu tuumaks siin, selleks, et väärtustada ja paremini teavitada esimest korda mais ja juunis kaks tuhat seitseteist meie regioon viis läbi seitsmekümne projekti osaliste vahel konsultatsiooni. see puudutas kasutajaid, tarbijaid, struktuurivahendite haldajaid ehk siis ja kellel oli ka erinev õiguslik staatus. küsitlesime ühinguid, kohalikke omavalitsusi, VKE-sid, konkurentsivõimet edeldavaid asutusi, kõiki, kes kasutavad struktuurifonde, kõigil, kellel on erinevad äh, teemad ja, ja konkreetne kogemus, äh, mida siis jagada regiooni juhtkonnaga ja siis ka institutsioon, Euroopa Liidu institutsioonidega äh, tahtsime kuulda, milline on nende kogemus nende vahendite kasutamisel ja võimaldada neil teha ka ettepanekuid hetkel, mil me arutame ühtekuuluvuspoliitika tulevikku, selleks, et seda poliitikat muuta tulevik, tulemuslikkamaks. Te-, kuna tegemist on avalikkuse esi-, avaliku sektori esindajatega, siis on kindlasti väga oluline, et nad kuulavad ka peamiste abisaajate äh, seisukohti, nende seisukohti, kelle nimel me tegelikult neid poliitikaid ellu viime. mõned arvud kõigepealt äh, muidugi on meil, on kõigi huviliste jaoks öö, äh, olemas ka kirjalikud materjalid. meil on, võime teile jagada umbes äh, sada koopiat laiali, aga mõned arvud, mis on kõnekad, mis näitavad Euroopa vahendite kasutamist Ilde-Fransi piirkonnas. kõigepealt äh, kaheksa osalist kümnest ütle, ütlesid, et nad on rahul või väga rahul Euroopa vahendite kasutamisega, see on esimene tõdemus. kuuskümmend neli protsenti nendest kinnitasid, et Euroopa vahendid äh, kannavad Euroopa kodakondsuse mõtet hästi edasi. seda siis väitis enamus. see on väga hea tulemus ja see näitab, et see kuuluvustunne Euroopasse, selleks on, selles mängivad olulist rolli Euroopa Liidu vahendid, nii ütlevad kodanikud. aga nagu oleme sageli kuulnud ja ka siinkohal, projektides osalejad rääkisid ka takistustest mis mõnikord tekivad või tõelistest äh, piduritest nende projektide elluviimisel. nii et äh, kui üks osaline kümnest räägib, et üle kolmekümne protsendi oma ajast kulutab ta administratiivsele kohustuste täitmisele ja siis on kindlasti vaja mõelda lihtsustamisele veel üks äh, arv, mis näitab administratiivsete tõkete olulisust ainult, ainult kolmteist protsenti vastanutest leidsid, et Euroopa Liidu vahendid aitavad kaasa nende vahe, nende projektide teostamisele kiiremini. ja seepärast äh, kutsusime kokku grupi äh, regiooni tasandil, sest me ei taha ju mitte lihtsalt kritiseerida ühtekuuluvuspoliitikat, vaid mõelda tema äh, rakendusviiside üle, sest vastutus lasub ju regioonil. seepärast võtsimegi vastutuse ja hakkasime mõtlema, kuidas rakendamist lihtsustada. ehk siis äh, kutsusime kokku arendajate grupi, kes, kelle ülesanne oli siis aidata äh, projektide läbiviijaid ennetavalt, nii et igaühel oli, et oleks ühtne kontaktgrupp projekti taotlejate jaoks. ja aastal kaks tuhat viisteist oli meil kakskümmend üks inimest äh, ja, ja aastal kaks tuhat seitseteist oli viiskümmend, viiskümmend neli inimest, kes seda tööd tegid. seal edan-, edendamaks siis äh, struktuurifondide kasutust ja jagamaks infot äh, Äh, oleks siis kontaktpunktiks mõlemale poolele, Euroopa poolele ja kohalikule poolele. ja me leidsime, et need raskused on ületatavad. seitsekümmend üks protsenti vastanutest äh, lihtsusta, lihtsustamismeetodeid, seda tõhustada. teiseks, vähendada indikaatorite arvu ja kohandada neid regiooni eripäradele, lihtsusta, lihtsustamismeetodeid, seda tõhustada. teiseks vähendada indikaatorite arvu ja kohandada neid regiooni eripäradele, seda korra-, öeldi ka täna hommikul siin korduvalt, kolmandaks, muuta tegevusprogrammid paindlikumaks, äh, ajas kohandatavaks ja viia nad vastuvusse olukorraga, kus aeg järjest kiirendub aastal kaks tuhat, kiireneb aastal kohandatavaks ja viia nad vastuvusse olukorraga, kus aeg järjest kiirendub aastal kaks tuhat, kiireneb aastal meil on poliitika, seega programmid peavad olema paindlikumad. Kes-, keskenduda temaatiliselt teatud teemadele selleks, et parandada rahastamise mõjusust. ja veel üks meie jaoks leevendada, kontroll on loomulikult vajalik, aga eesmärk on usaldusliku suhte sisseseadmine projektide, regioonide ja Euroopa institutsioonide vahel. ja täna äh, on meil ühe projekti osa ja see on äärmiselt äh, kahjulik äh, selle suhtele, mis äh, meil on, mida me üritame üles ehitada Euroopa Liiduga. konkreetsed äh, meetmed meie poolt, mida me siis pakume, haldus sellisel juhul võiks kontrolli lihtsustada, muuta seda, muuta seda pisteliseks, ma kordan veel kord, kontrolli on vaja, tegemist on avalike vahendite kasutamisega, aga me leiame, et seda oleks võimalik äh, muuta pisteliseks ja tule, ja, ja seemisega. Äh, meil on sisemised äh, tõkked, millest, millest projektides osalejad on meile rääkinud. näiteid on meil siin ka dokumentides kirjas. väga sageli küsitakse väga palju andmeid Äh, projektides osalejatelt. ja kui neid kõiki ei edastata, siis äh, ots-, võib, võib juhtuda, et äh, projekt ei osutu rahastamiskõlbulikuks ja iseenesest see ei, ei, sotsiaalfondile kaksteist noorte tööhõive algatus, neid on palju teiste sõnadega, tõesti töötab iseendale vastu sest äh, mõned jätavadki äh, oma taotlust esitamata lihtsalt sellepärast, et nad ei soovi kahjustada, tahetakse näiteks aidata kodutuid ja siis eeskirjades paberite täitmisel palutakse aadressi kodututele, siis ma ei pea ilmselt seletama, e, kuivõrd asjakohane selline kriteerium on. on ka selliseid kriteeriume, mis äh, panevad muigama näiteks kui tahetakse toetada äh, naisi, kes on vägivalla ohvrid, siis äh, esimene ja siis küsitakse aadressi, siis on ju peamine, et me ei taha nende aadressi kellelegi teatada. Äh, näiteks vanglast vabanenud inimeste puhul sarnased probleemid. nii et kolm peamist äh, lähenemist siis, mida meie regioon võiks sõnastada, regionaalarengu fond, sotsiaalfond, teiseks kontrolli lihtsustamine, paindlikumad indikaatorid ning temaatiline kontsentratsioon, mis vastab äh, projektide huvidele. kolmandaks ähm,, äh, kvaliteedimärgis, nendekuuluspoliitika on Euroopa projekti keskmes, Euroopa ülesehitamise keskmes. päev päeva järel näeme koha peal, et ta vastab reaalsetele vajadustele, mis on territooriumitel ja mis on Euroopa kodanikel. ja kui, kui võibki kritiseerida, peaks sattuma küsimärgi alla. me peame Euroopat endiselt veel üles ehitama, konkreetset Euroopat Euroopat, mis on territooriumidel, meie regioon mitte ainult ei ole valmis, vaid äh, tahtekindlalt äh, soovib äh, teid toetada, Euroopa Parlamendi liikmed, selle uue Euroopa ülesehitamisel, tänan teid! Uh, aitäh nende väga huvitavate ettekannete eest, suur tänu ka nende äh, kirjalike avalduste eest regioonide tuleviku kohta, loodetavasti need aitavad ka meie arutelul kaasa. alustamegi arutelu, regi komi-, sõna, kes esimesena nimekirja mul praegu ees ei olegi. härra Van Nistelrooy. Just, just thank you for the information and it's a little bit suur tänu selle info eest ma olen praegu kahe vahel, kas laskuda teie ettekannet üksikasjadesse või hakata tegema kohe järeldusi. meil on praegu siin ees MFF-i läbirääkimised ja sellega seotud otsused. aga kõigepealt on mul üks küsimus. härra Rod-, Rodriguez'ele. meie regioonidel, regioonide hulgas on äh, Äh, vähem arenenud, keskmised ja äh, paremini arenenud regioonid, aga teie äh, mainisite siin hoopis uut elementi, seda keskmise sissetulekuga regiooni. see on täiesti teistsugune viis, kuidas klassifitseerida regioone lihtsalt SKT kõrval kas te saaksite meile selgitada, kuidas me saaksime järgmise perioodi jooksul paremini klassifitseerida regioone? ja ka teistele on mul küsimus, kas see saaks aidata meid kuidagi paika panna paremaid kriteeriume kas Euroopa tasandil või kohapeal operatiivsel tasandil? me teame, et regioonide sees on ka öö, suured erinevused, kas te saaksite meid siin aidata ning viimane märkus. Ile-de-France'i äh, esindaja sõnad, kus ta rõhutas äh, Euroopa Sotsiaalfondi ja Regionaalarengu Fondi, äh, meeldisid mulle väga. kui kuulata tähelepanelikult Euroopa Komisjoni, siis seal on ka inimesi, kes ütlevad, et Regionaalarengu Fond ja Sotsiaalfond ei saavutanud oma eesmärke aga meil peaks olema rohkem fakte sünergiate kohta koha peal, kuidas see võimaldab linnadel ja sotsiaalpartneritel kombineerida neid fonde, investeeringuid, korraldada koolitusi ja anda sotsiaalabi. ma olen väga rahul teie ettekannetega, aga vahest te tooksite veel rohkem tõendeid ja näiteid, sest neid on meil järgmistel kuudel väga vaja. aitäh! suur tänu, härra Žulu, kas te soovite sõna praegu või eelistate lõpus kokku võtta? kuuluvuse peamine eesmärk on kahandada ju erinevusi, kuid ühtlasi äh, ära hoida territoor- ja proua Van Öö Euroopa Sotsiaalfondi osas teie sõnavõtus oli väga selgelt näha selle mõ-, selle olulisus. aitäh, proua Presso. <coughs> aitäh. minagi tahaksin tänada meie eksperte ettekannete eest. Need olid väga huvitavad üldiselt näitavad nad erinevaid aspekte ühtekuuluvuspoliitikast. ja seda, kuidas me võib-olla peaks kohendama seda poliitikat, et see keskenduks rohkem ühtekuuluvusele ja arenguküsimustele. me räägime siin rohkem konkurentsivõimest, aga minu arvates äh, tuleks kaasata ka areng konkurentsivõimele. Euroopas on vähem arenenud piirkondi, mis on problemaatiline. üldiselt rääkides peab Euroopa seisma silmitsi sellega, et on mõningad vaesemad riigid, kes investeerivad arengusse ning jõuavad järele kiiremini, sest nad investeerivad uutesse tehnoloogiate on mõningad vaesemad riigis, investeerivad arengusse ning jõuavad järele kiiremini, sest nad investeerivad uutesse tehnoloogiate, ütlevad tööstuse piirkondi, mis endiselt toimivad, aga mida nüüd tuleb uuendada, aga ettekanded näitasid, et üldiselt Euroopas napib kõvasti konkurentsivõimet võrreldes muu maailmaga ja mitte ainult vähem arenenud piirkondades. mitte ainult vähim arenenud või keskmise äh, Äh, palgatasemega piirkondades, vaid üle Euroopa. seega probleeme on meil palju. peaksime keskenduma kahele asjale ühtekuuluvuspoliitikas. kuidas ja selles, kuidas me saame oma investeerimiskavasid üldiselt parandada me peaksime kasutama erinevaid finantsinstrumente selleks. Need keskmise sissetulekuga piirkonnad. meie raportöör ütles ka selgelt, et seal on meil kõige suuremad väljakutsed praeguse programmi ajal. see on tõesti üüratu probleem härra Rodriguez tõi välja ka mõningad äh, soovitused, mida me võiksime teha. kui vaadata ühtekuuluvuspoliitikat laiemalt, siis tuleks vaadata, mis on toimunud varem, hiljuti ühtekuuluvuspoliitikaga. vähem arenenud piirkondade Äh, piirkondades ei äh, loodud otseselt mida, midagi uut, aga nad kasutasid Euroopa rahasid selleks, et äh, meelitada ettevõtteid oma piirkondadesse mujalt. ehk siis nad justkui osteti üle ja ke-, ja lõpptulemus oli null, kui me öö, ostame üle mõne ettevõtte mõnest teisest piirkonnast, siis kokkuvõttes äh, see sissetulekut ei suurenda, sest äh, mingisugusel hetkel see ettevõte võib ka meie piirkonnast lahkuda mõnda mujale, mõnda teise riiki hoopis. seega tulevikus võib-olla peaksime me rohkem keskenduma nendele põhjustele in altri territori eh, attraverso una competizione che di fatto è una competizione. sest me sageli juhime lihtsalt probleeme ühest regioonist teise, tekitame kõlvatut konkurentsi, kasutades ära madalamaid äh, tootmiskulusid, aga kui nüüd kasutada Euroopa fonde, selleks, et meelitada äh, ettevõtteid ühest piirkonnast teise, siis see on ka ebaõiglane. ja Euroopa Liidus on seda hakatud märkama. niisiis, me peame selle probleemi lahendama ning me peaksime leidma spetsiifilised meetmed nende toetamiseks. meie eksperdid juhtisid ka sellele tähelepanu ning Euroopa Komisjon peab linnapiirkonnad mängivad võtmerolli järgmises programmis. seal peame me ära kas-, ilmselgelt peame me keskenduma poliitikale aga seitsekümmend kuni kaheksakümmend protsenti leidma ühised arenguteed digitaliseerimise ning kliimamuutusega tegelema. meie eesmärgid, me teame neid ja me jagame neid, aga lahendused peavad olema poliitikate erisusi. seega võib-olla peaksime keskenduma ka ülejäänud äh, kaheksakümnele protsendile meie territooriumist kunagi hiljem. loomulikult on oluline tegeleda ka linnadega. järgmisena saab sõna härra Olbricht Yes, thank you uh,. I do apologize. aitäh. vabandust, ma kõiki kõnelejaid ei kuulnud. aga mul on härra Suberile äh, paar küsimust, kes on tunnustatud ekspert Poolas. me räägime siin nüüd erinevatest tingimustest äh, ühtekuuluvuspoliitikas. see on üks kaasrahastamissüsteem äh, motivatsiooniks, motivaatorina mõningat kaasrahastamismäära, et säästa raha ühtekuuluvuspoliitikas, aga teie ettepanekus soovitatakse seda kasutada just motivaatorina, aga vahest selgitate. aitäh, härra Omase. tänan, Ole, peame ju hakkama läbirääkimi, läbirääkimisi pidama tulevase ühtekuuluvuspoliitika määruse üle ja kindlasti peame üles näit-, ja see, mis on kõige äärepoolsemates piirkondades ellu viidud, arvestades just, mida olekski meil vaja regionaalpoliitikas, sest mida me näeme, on see, et järjest rohkem on teiseks, rääkides territooriumide ebavõrdsusest, me oleme valinud kategooria põh-, teiseks rääkides territooriumide ebavõrdsusest, me oleme valinud kategooria põlemine piirkonnad, vähem arenenud piirkonnad, aga arenenud piirkondades on ka täna selliseid olukordi, mis on äärmiselt, äh, on sama kõrge kui kõigi äärepoolsemates piirkondades, üle mere territooriumidel Prantsusmaal, kus on probleeme investeeringutega ja nii edasi, tõsiasjadele ja võib-olla arutelu kriteeriumide üle, mis meil on praegu käimas, selles äh, peame kindlasti kõike seda arvesse võtma. igal juhul suur tänu. kõik teie sõnavõtud äh, annavad meile mõtteainet äh, ja seda väga õigel ajahetkel. Thank you very much, Mr. suur tänu, võtame uut ühtekuuluvuspoliitikat ja ka mõned küsimused minu poolt. kõigepealt keskmise sissetuleku lõks, eks sellesse lõksu on sattutud. ja kuidas sellega võidelda? ühtekoguspoliitika peaks olema vastavuses regionaalpoliitikaga ja kohaliku poliitikaga, on siin öeldud. rohkem tähelepanu pöörata ühtekuuluvuspoliitika regionaalsele mõõtmele, koordineerimisele kõik, kõigil tasanditel ja ühtlustamisele kõigi tasandite vahel, sest mõnikord äh, liikmesriikides äh, võib olla olukord üldiselt hea, kuid riigi sisese kohaliku poliitikaga väga oluline. oluline on mitmetasandiline valitsemine ja hea valitsemine. seda teemat me palju siin ei aruta. ja see on ometi oluline. seda tuleb ka praktikas ellu rakendada. võib-olla tuleks rohkem ainult äh, paberil täienda-, rakendavad neid asju. see tekitab täiendavat halduskoormust, kuid ei anna reaalseid äh, tulemusi. nüüd äh, vaesuse saared pi-, rikastes piirides. kas ei peaks regioon mitte suutma lahendada seda probleemi, mis selle põhjuseks on? kas vaesemad kohalikud omavalitsused ei taha osaleda programmides, saada toetust, äh, tugevamad, rikkamad regioonid peaksid ju saama oma sisemised probleemid ise lahendada. ja üks teema, mida veel ei mainitud, liikmesriikide vahelistele erisustele ja nende süvenemisele ja ka sellistele asjadele nagu keskmise sissetuleku lõks ma arvan, see on väga oluline. maksusüsteemid võivad ettevõtteid ligi meelitada teatud liikmesriikidesse ja tulusid äh, soo-, täna härra Manskuur. Merci, euh, madame la president. suur tänu, proua esa-, äh, ulatusliku, selle väga ulatusliku info eest, mis me nende käest saime, kus on peidus ka kindlasti lahendusi tänastele probleemidele. aga üks asi kordub kõikides sõnavõttudes. me räägime kogu aeg lihtsustamisest, paindlikkusest, usaldusest ja territooriumite erinevustest. ja vaatamata jõupingutustel on väga suured territooriumide vahel. kolleeg äh, raportöör ja ka komisjoni esindajad peavad seda arvesse võtma selleks, et tulevases ühtekuuluvuspoliitikas oleks meil konkreetsed lahendused olemas, sest täna mandriterritooriumid, et, et seal ei oleks elu parem kõigi kodanike jaoks, meil on vaja uusi lahendusi probleemidele, mida me täna näeme, suur tänu! Thank you very much! suur tänu. Maletitš. aitäh. suur tänu kõigile esinejatele ettekannete eest, kolleegid on juba mitmeid küsimusi tõstatanud, seega keskendume nii vertikaalsed kui horisontaalsed, horisontaalsed arvestades teisi poliitikaid, horisontaalsed erinevates valitsemise tasanditel, Euroopa Liidu tase, riiklik, kohalik tasand aga samas kutsutakse üles ka lähtuma partnerluse põhimõtetest kõigis ettekannetes, seega tahaksin küsida järgmist. mis vajaks tulevastes poliitikates just partnerluse osas nutika spetsialiseerumise ajal all rohkem tähelepanu. me keskendume nüüd praegu temaatilistele prioriteetidele, aga aruka spetsialiseerimis, spetsialiseerumise põhimõte äh, võiks just aidata paremini koordineerida linnapiirkondades, maapiirkondades kõiki neid äh, valdkondi, mis vajaks koordineerimist. võttes arvesse mitmetasandilist äh, valitsemise põhimõtet, äh, aga ka kodanike erinevaid ühiskonna osi, mis peaksid osalema koordineerimises aruta-, aruteludes potentsiaalide potentsiaali üle ning prioriteetide paikapanemisse peaksid nad samuti olema kaasatud. teiseks, esitasite küsimuse, kuidas seada äh, rohkem tähelepanu linnade vajadustele, äh, integreeritud territoriaalsed investeeringud, äh, sellele juhtisite tähelepanu. mida tuleks paremini edasi arendada, kas sellist integreeritud territoriaalseid investeeringuid selleks, et poliitikaid ümber kujundada ja rohkem tähelepanu pöörata sellele uuele instrumendile või ka seda kuidagi tugevdada. aitäh! aitäh, härra Pogovitš, palun! Euroopa Liidu siseselt eelkõige, sest see, mida me täna näeme, sest vastasel korral läheb see meile tulevikus väga kalliks maksma. olgu siis tegemist idaeurooplastega või lõunaeurooplastega, nad lahkuvad oma maapiirkondadest linnadesse liikumine. meil on prognoosid, mis näitavad, et mõne aasta pärast kaheksakümmend protsenti rahvastikust elab linnades ja see, ma arvan, on samuti probleem tahaksin teada, kuidas äh, teie seda näete ettevalmistava tegevuse kontekstis, nüüd kus me, äh, meil on tegemist äh, digiajastuga, me näeme, et maapiirkondades ei ole, tahaksime me, et fondid oleksid omavahel seotud Äh, äh, hariduspoliitikaga, võitlusega tööpuuduse vastu. kuidas teie arvates äh, toimuvad sotsiaalset sidusust Euroopas? ja iseäranis pöörduksin Hilde Franzi esindaja poole, kes rõhutas ühte kõige olulisemat probleemi milleks on kontrolli probleem ühtekuuluvuspoliitikas, regionaalpoliitikas. on viis erinevat kontrolli tasandit ja et neid on palju, ütlesite te. üks teie kolleeg kaks kuud tagasi ühel kuulamisel, kes esindas ka ühte Prantsusmaa piirkonda, kas mitte Auvergne'i, ja kes rääkis täpselt sul. see oli täiesti hullumeelne ja minu küsimus on, mis on need kontrollitasandid, mida teie näete, mis äh, võiks lihtsalt ära kaotada? mis ei ole vajalikud selleks, et, et tõhusat kontrolli läbi viia, mis on, mis on oma iseenesest vajalik yeah,? Um, jah, lühidalt olen paar korda juba rääkinud äh, regionaalpoliitika kontekstis, aga täna on see küsimus tõusetunud nimelt äh, vaesemad piirkonnad rikaste piirkondade sees. kus on üsna palju ressursse tegelikult äh, aga tuleb välja, et siiski näiteks linnades ja ka väga rikastes linnades esineb äärmuslikku vaesust, nagu ka näiteks Londonis, Londoni äh, laste vaesuse tase Ühendkuningriigis on tegelikult kõige kõrgem, mitte lähenemist, vaid lahknemist ma arvan, et tegemist ei ole Ühendkuningriigile, ainult Ühendkuningriigile omase nähtusega, et äh, pi-, linnapiirkondadesse, eriti just pealinnapiirkondadesse koguneb jõukus, aga selle kõrval tekivad ka vaesemad piirkonnad äh, ja need äärmused on üsna, üsna erinevad ja see, neid probleeme kindlasti tuleks äh, kuidagi tõhusa piirkondliku valitsemise kaudu leevendada ma ei saa rääkida teiste piirkondade nimel, aga Ühendkuningriigis on olukord järgmine, kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on kaotanud äh, mõjuvõimu, kas siis äh, seetõttu, et ei saa riiklikult äh, tasandilt piisavalt vahendeid näiteks, ning sisuliselt on nende võim kadunud, nagu me näeme mitmetes Ühendkuningriigi piirkondlikes asutustes, mis selliseid poliitikaid juhtisid ma arvan, et siin ei ole Euroopa Liidu roll sisse astuda, kui riiklikud valitsused on läbi kukkunud, aga igal juhul peaksime sellele tähelepanu pöörama, võttes arvesse Austriaga SKP-d Taaniga, kas see on üks piirkond või mitu piirkonda selles mõttes. ning nii suures piirkonnas kindlasti on väga olulisi lahknevusi sada nelikümmend üks protsenti Euroopa Liidu keskmisest SKP-st ühest küljest ja teisest küljest oluliselt, oluliselt vähem. ning tuleb mainida, et äh, mitmed olulisematest piirkondlikest investeeringutest, mida ma olen näinud mitte ainult oma piirkonnas, vaid ka teistes Ühendkuningriigi piirkondades, tulenevad, äh, on suunatud just taristu investeeringutesse sidetaristu, transporditaristu. et äh, just linnad võidavad sellest kõige rohkem. tulevikus soovitaksin silmas pidada äh, et seda, et taristuinvesteeringud, piirkondlikud poliitikad peavad keskenduma oskustele, tulevasele äh, digitaalsele taristusele ja digitaalse majanduse potentsiaali tuleb samuti ära kasutada investeeringutes. eriti just sellises piirkondades, kuhu on vaja teha rohkem investeeringuid tõusetus nendest eh, huvitavatest aruteludest, eh, esitlustest eh, mitmeid küsimusi, paluksin kõnelejatel ehk küsimustele vastata võib-olla esitluste järjekorras ning paluksin teil piirduda mit-, viie minutiga vastamisel. Äh, küsimusi oli mitmeid, ilmselt kõigile ei saa ma vastata, seega keskendun kolmele põhilisele valdkonnale, kust äh, korduvad küsimused tulid nimelt esiteks keskmise sissetuleku lõks, tegemist, äh, kas tegemist on uue nähtusega, on see alati olemas olnud, teiseks klassifikatsioon ja kuidas see paneb paika poliitika tulemused ning kolmandaks erinevad võimalused selles osas, mida saab ära teha. alustan esimesest teemast, keskmise sissetuleku lõhe, kas see kasvab, kas see on uus nähtus, ei, see ei ole uus, see on alati olemas olnud, aga see on üha enam esile tõusnud. ja seda peamiselt seetõttu, nagu me oleme näinud, et ühest küljest majanduskasv, majanduse areng viimastel aastatel, viimase kolmekümne aasta jooksul Euroopas on koondunud ühest küljest dünaamilisematesse linnadesse ja piirkondadesse Euroopas, peamiselt pealinna piirkondadesse, enamik kahekümne kaheksast pealinnast, kakskümmend kuus, ütleksin, viimase kahekümne viie aasta jooksul on keskmiselt kasvanud kiiremini ma-, majanduslikult kui riigi, riigi keskmine. aga mingisugust Rumeenia, Slovakkia samuti, seega tõendeid on piisavalt, ütlemaks, et vähem arenenud piirkonnad, mis alustasid madalamalt tasemelt, on oluliselt kasvanud. probleem on aga keskmine tase, siin on kahte tüüpi piirkondi, ühest küljest piirkonnad, mis on saanud toetusi, aga erinevalt või sada aastat tagasi olid Euroopa tööstusliku pöörde juhtmootorid, aga nüüd vajavad ise abi. see on ühe laienev fenomen, kuna on äh, mitme, mitmeid piirkondi, mis majandusega lähenevad, aga samas meil on ka vähem arenenud piirkondi, seega me näeme lähenemist nende piirkondade vahel, mis on kiiresti kasvanud või mille majandus on langenud, aga nad on mõlemad jõudnud keskmisele tasandile ja ei saa sealt edasi ilma suuremate reformideta. niisiis järgmisena klassifitseerimine, selle neli taset, muidugi saab kasutada ka teisi kriteeriume, see sõltub ähm, sellest, mida soovitakse saavutada, aga oluline ei ole mitte ainult klassifitseerimine ise, vaid see, mida selle põhjal tehakse. praegu meil on vähem arenenud piirkonnad, mil, kuhu ehk õigetel põhjustel ka riiklikust, riiklikest allikatest. miks? seetõttu, et enamik riiklikuid poliitikaid on sektoriaalsed, enamikus Euroopa riikides on mitmed et äh, on tugevad innovatsioonipoliit-, on tugev innovatsioonipoliitika ning tahes-tahtmata on selliste poliitikate toetused koondunud rikkamatesse piirkonnad, neid on üsna palju, kes ongi jäänud keskmise sissetuleku lõksu. Neil on tohutu potentsiaal ning neile tundub ja ehk põhjusega, et nad on hüljatud nii Euroopa Liidu kui oma ja siin ei ole küsimus mitte solidaarsuses, solidaarsus on muidugi oluline, küsimus on Euroopa Liidu püsimises integreeritud äh, maailmas. me ei saa eirata suurt osa kahte kolleku lõhe pi,, äh, lõksu piirkondades on kahte tüüpi piirkondi, milliseid meetmeid siis vaja oleks, esiteks äh, institutsioonidega seotud, kui me vaatame vähem arenenud piirkondi, siis traditsionaalne poliitik, traditsionaalsed poliitikad, mis äh, tulenevad äh, investeeringutest, oskuspiirkonnad, kui me te tegutseme seal samamoodi, siis see tulemusi ei anna. Portugali näide, Portugali ja Hispaaniasse võib suunata rohkem taristuinvesteeringuid, aga see ei anna mingisuguseid tulemusi. Need kaks riiki Poolas praegu äh, seega peame olema väga ettevaatlikud, et selliseid tendentse ei areneks. miks ebapiisavad või ebapiisavalt arenenud institutsioonid takistavad edasisi investeeringuid, aga mis olulisem, äh, investeeringu lahendada taristuga seotud probleemid, mis takistavad nende piirkondade potentsiaali kasutamist ja ma ei räägi ainult Hispaaniast, vaid ka mitmed Prantsusmaa piirkonnad, Ühendkuningriigist inimesed äh, saaksid nende põhjal otsustada, kas lahkuda või luua jõukust oma piirkonnas, mitte et me koolitame välja äh, alg-, kesk- või kõrgkooli tasemel inimesi, meil on vaja keskenduda ka elukestvale õppele, et inimestel, kes on rasketes tingimustes, äh, näiteks Itaalia lõunaosas või Ida-Saksamaal, et nad saaksid luua ise töökohti, luua ise endale võimalusi või äh, olla palgatavad mis tahes ettevõttes, kas siis kohalikus või eh, muudes. see on ülioluline. kui me järgime samu poliitikaid, eh, mida oleme varem teinud ning me oleme näinud, et need poliitikad on eh, toonud suuri muutusi Euroopa erinevates piirkondades kaasa, aga kui me jätkame samamoodi, ilma et me kohandaks poliitikaid erinevate tingimustega ja kui me ei analüüsi erinevaid olukordi põhjalikult, siis riskime sellega, et loobime raha samade probleemide poole, aga tulemusi tegelikult ei saavuta. me ei saa endale lubada sellist raha raiskamist, ilma et me maksimeeriks sellest saadavat kasu ning suurendaks mis tahes Euroopa piirkonnas elavate inimeste kasu, aitäh! Yes, thank you, madam chair um.... jah, aitäh. mina keskenduksin mõnele küsimusele, mis samuti on tõstatatud. väga huvitav oli kuulda, et mitmed kommentaarid olid seotud sotsiaalmajandusete ja majanduslike probleemidega linnapiirkondades. ning rõhutaksin, et sotsiaalmajanduslikud probleemid linnapiirkondades on ühed keerukamad. ühtekuuluvuspoliitikas on tugev tendents investeerida taristusse, aga mulle tundub, et sotsiaalmajanduslik mõõde, mis on keerukam, vajaks ka ühtekuuluvuspoliitikast rohkem tuge ning tuleks kuidagi selliseid äh, rahastamisvahendeid suunata nii, et äh, need aitaksid lahendada sotsiaalmajanduslikke probleeme, mis mõjutavad ühiskonda tervikuna. kaks äh, laiemat teemat, ränne ja vaesus, mida mainiti nüüd, eelistaksin rääkida mitte rändest, vaid liikuvusest, liikuvusest nii Euro Euroopa Liidus kui ka liikumusest. selles mõttes, et äh, tööjõud liigub lõunapoolsetest riikidest põhja poole ja ida poolt läände. ränne ja liikuvus äh, Neid nähtusi saab selgitada muidugi territoriaalsete ebavõrdsustega Euroopas, kui oleks piisavalt töökohti äh, olnud kriisiperioodi ajal näiteks Portugalis, Hispaanias, Kreekas siis oleks vähem noori andekaid inimesi äh, otsinud oma õnne mujalt. seega parim võimalus äh, sellist ajude väljavoolu leevendada või takistada oleks luua rohkem töökohti koha peal, investeerida oskustesse just nendes piirkondades. mõned parlamendiliikmed mainisid samuti seda, nimelt on väga huvitav näha, et linnapiirkondade vaesemad alad, nende olukord tegelikult ei paranda, see ei parane, seitsmes ühtekuuluvuse aruanne näitab, et äh, mitmetes riikides on vaesuse tase tegelikult kõrgem kui enne finantskriisi kui me vaatame kõiki Euroopa Liidu riike, siis me näeme, et olukord on natuke teistsugune, vaesemad alad on ko-, maapiirkondades, aga ka linnades on vaesuse tase suurenenud. osalt on see seotud sellega, et linnades on alati olnud vaesemad piirkonnad ja see näitab, kui keeruline on selle probleemi lahendamine osalt on see seotud sellega, et linnades on alati olnud vaesemad piirkonnad ja see näitab, kui keeruline on selle probleemi lahendamine, nagu on ühend, nagu Ühendkuningriigi kolleeg juba ka mainis, see on osalt majandusliku, linnade majandusliku õitsemise kõrvalmõju, mida me näeme peamiselt äh, suurlinnades, pealinna piirkondades ning selle kaasmõjuks on ka vaesuse taseme tõusmine ajaloolistel põhjustel samuti, sel põhjusel teistest riikidest rändajaid eh, tõmbavad sellised suuremad ja jõukamad piirkonnad ligi. ning eh, seetõttu tuleks eh, lähtuda inimeste põhise, põhisest, kohapõhisest strateegiast, investeerida sinna, kuhu, kus on vaesemad piirkonnad sotsiaalmajanduslikud probleemid, millest ma rääkisin, tõepoolest, siin oleks vaja kombineerida mitmeid erinevaid fonde nende probleemide lahendamiseks. Pro-, probleemid on mitmetahulised, väga keerulised, on vaja mitmekülgset lähenemist, kuhu oleksid kaasatud erinevad eh, sektoriaalsed poliitikad me näeme terviseprobleemide süvenemist, liikuvuse, vähene liikuvus, kõrge töötus. tegemist on väga keerulise probleemiga. Euroopas meil on vahendeid nende keerukate, keerukate probleemide lahendamiseks, vahendeid ka Poolas me oleme näinud, et mitmed mitmed vahendid on osutunud elu, edukaks, aga mõnes piirkonnas mitte, Saksamaa on siin heaks näiteks vast. väga huvitav oleks näha, mil määral saab neid vahendeid äh, lihtsustada selleks, et äh, erinevad piirkonnad saaksid neid paremini ära kasutada, aitäh! okei okay,, I would try to be brief and concentrate on two issues. keskenduksin kahele teemale esimene tundub olevat tehniline, aga ta seda pole. nimelt kaasrahastamissüsteem motivaatorina. lõppude lõku, lõpuks räägitakse rahast ja eelarvest, aga mina pidasin silmas tegelikult seda, et mitte rääkida otsesest kaasrahastamismäärast, vaid et meie süsteem peaks olema üles ehitatud nii, et kaasrahastamist saaks kasutada vahendina selle poliitika valdkonna toetusena, ühtekuuluvuspoliitika toetusena. selgitan, kui me mõtleme integreeritud lähenemise peale ja me kuulsime siin, et ESF-i ja ERDF-i koostoimimisvõimega on probleeme vahel, ütleme, et me organiseerime süsteemi nii, et kui on võimalik esitada projekte, mis ühendavad ESF-i ja RDF-i äh, aspekte, siis äh, kaasrahastamismäär on madalam, kui võtta need programmid eraldi. see on keeruline, aga seda tuleb mõista ka selle kontekstis, mida ma rääkisin instrumentide öö, erinevatest reeglitest. kombineeritud öö, projekti puhul võivad need määrad olla madalamad ning see oleks siis motivaator selliseid projekte kirjutada. meil on ka fantastilisi ESF-i projekte Poolas mis annavad inimestele uusi oskusi, aga need inimesed siis ei leia tööd ja rändavad välja. ütleme, et sotsiaalpoliitika ESF-i poolt rahastatuna on meil väga tõhus, aga lõppude lõpuks regioonid ei saa kasu sellest õigesti. veel üks näide. kui me räägime ITI-dest siis koostöö erinevate ametivõimude, erinevate osapoolte vahel nii era- kui avalikust sektorist võiks olla lisamotivaator, kui selliseid koostöösüsteeme oleks võimalik üles ehitada. mitte ainult avaliku sektori asutuste, vaid ka teiste partnerite vahel, ka siis on võimalik muuta seda kaasrahastamismäära. ja kolmas väga lihtne näide. meil on ühtekuuluvuspoliitika ja näiteks Euroopa strateegiliste investeeringute fondi jaoks erinevad eh, reeglid riigiabi plaanis näiteks. ühtekuuluvuspoliitikas on meil mitmeid projekte, millel on selge Euroopa lisaväärtus töötlevas tööstuses siis miks meil on riigiabi reeglid? me oleme selle kontseptsiooniga kõik rahul meie regioonides ja ka riiklikul tasandil on meil paika pandud strateegiad, aga selgub, et kõige tähtsam ei ole koostada häid strateegiaid, vaid need ka ellu rakendada juhtimisvahendina. Nad ei peaks olema ainult mingisugune referentsvahend, vaid see peaks olema alus äh, programmi ellurakendajal suur töö ära teha, aitäh. aitäh. Äh, kõik need, mida siis on, esiteks tõendid, mis võib-olla vähem hästi toimib ja tahak- ja, ja ma arvan, et saame seda ka näidata, milline on ka projekti viivad härra raportöörile ütleksin siis, mis mure meil on Sotsiaalfondiga viivad. härra raportöörile ütleksin siis, mis mure meil on Sotsiaalfondiga meie piirkonnas, nagu saate aru, see on väga suure tähtsusega. me oleme ainus piirkond Prantsusmaal, kus sotsiaalfond on suurem kui regionaalarengu fond summadelt see vastab ka probleemidele, mis äh, on meie jaoks äh, spetsiifilised, et rääkides sellest äh, regioonisisesest ebavõrdsusest. täna hommikul ei räägitud siin sellest, et Euroopa Sotsiaalfond, mis on väikestel struktuuridel, nagu erinevad ühingud, kellel ei ole vaja laenusid Äh, laenugarantiisid, eks jah, et meil peaks olema temaatiline kontsentratsioon, aga tuleb ka tulemusraamistikku lihtsustada, äh, sellega äh, rahastada, sellepärast et meil on killustatus väikeste projektide vahel. mõelda tuleks ka sellele. kuni Euroopa tasandini välja, sealhulgas auditid ma ei tahaks siin minna rohkem vastutust, kaasa arvatud kontrolli staadiumis regioonidele. seal, kus regioonid on, selles mõttes hal-, igas mõttes halda pingutusi teha. me tegime selle ära ja ma arvan, et on igati loogiline ja õige ja siis Euroopa tasand, see on loogiline, kuivõrd tegemist on Euroopa rahastamisega. lisaks lihtsustamisele, ma arvan, et mis on väga tähtis ja isegi olulisem kui lihtsalt ühtekorralduspoliitika eesmärgid. mõtleme, et mõtleme rakendusmeetoditele. kui rakendusmeetodid on sama loogilised, kui meil on finantsvõimendus, ühendamine, siis on ka Euroopa Liidu tegevus arusaadavam. suur tänu kõigile kõnelejatele, ka poliitikaosakonnale väga huvitava seminari eest. järgmine päev. aitäh, teen väga lühidalt. mina olen Luis Dextra öö, ning ma toimetasin seda ühtekuuluvusraportit kommentaar mida me mainime ka ühtekuuluvusraportis. tooksin välja kaks asja sellest. kõigepealt, siin me ei räägi maa- ja linnapiirkondade erinevustest. ka linnadest, linnade hulgas on neid, kes on keskmise sissetuleku lõksus, mõnedel nendest läheb vähemasti täiesti maa- ja linnapiirkondade vahel, nagu öeldud. siis rõhutaksin ka seda, et keskmise sissetuleku lõks meie arvates tähendab seda, et majandusareng ei ole pidev protsess, vaid seal on kvalitatiivsed hüpped, mille jaoks on vaja samal ajal, juhtimine peab paranema samal ajal äh, juurdepääsu ka laenudele. niisiis, meil on vaja palju integreeritumat, koordineeritud lähenemist, et äh, suudetaks teha see hüpe äh, innovatiivsema majanduse, võtluskeskkonna lihtsus, juhtimise kvaliteet äh,, avaliku sektori lepingud, võtluskeskkonna lihtsus, juhtimise kvaliteet, avaliku sektori lepingud, liit saaks nende dünamismist kasu. linnade küsimus, nõustun sellega, mida ma siin kuulsin, soovisin rõhutada seda, et paljud öö, linnad tõesti juhivad majandusarengut, aga mitte kõik, mõnedel linnadel läheb majanduslikult halvasti, nad, nende rahvastik väheneb ning isegi kõige edukamate linnade puhul on öö, väga palju vaesustunud piirkondi. seda tuleb ka ühtekuuluvuspoliitikas arvesse võtta. territoriaalne mõõde, see on meie arvates oluline aspekt, me oleme üritanud seda organiseerida erineval moel minevikus, olen kuulnud nii toetust kui kriitikat selle keerukuse vastu, võib-olla tõesti on see olnud liiga keerukas, tulevikuks üritame paika panna paindlikuma süsteemi, kus kohandame prioriteete vastavalt territooriumite vajadustele ning nõustun härra Suuberiga, et territoriaalne diferentseerimine muutub palju peenemaks, kus ühes piirkonnas või alapiirkonnas võivad olla nii positiivsemad kui negatiivsemad üksused me eh, ei soovi küll mikrojuhtida, me soovime tagada, et liikmesriikidel ja regioonidel oleks paindlikkus tegeleda nende valdkondadega, kus on probleeme rohkem. viimane asi. juhtimise kontrollisüsteem, väga meeldiv oli kuulda, et inimesed mõistavad seda, eh, selle asemel, et rõhutada lihtsalt lihtsustamist nagu viimase kahekümne aasta jooksul. nüüd me oleme äh, hakanud tegelema. aitäh! aitäh mind ka siia kutsumast, et ma saaksin rääkida oma arvamusest. mina olen Tšehhi Vabariigi väikese Raadno kohaliku omavalitsuse asejuht, see asub Tšehhi ja Poola piiril. vabandust, inimesed, kes lahkuvad, palun tehke seda vaikselt sest me jätkame tööd. Thank you for the silence. Thank you. Uh, so I not only uh, professionally niisiis, ma ei ole ainult professionaalselt, äh, vaid ka isiklikult kaasatud äh, piiriülesesse koostöösse, ma elan piiri äh, lähedal näitan ka, kust ma pärit olen, see on oluline ka sisu poolest hiljem. see on Tšehhi Vabariigi põhjaosa, seal on öö, alam Silesia ning öö, ida, endine Ida-Saksamaa piiri peal, seega piirkonnas on väga keeruline ajalugu, see annekteeriti, okupeeriti Saksa impeeriumi poolt enne sõda juba ja pärast sõda kõik need eh, sakslased, kes seal sadu aastaid olid elanud, saadeti välja ning sinna kolisid uued inimesed. seega suhted on väga keerulised. ma mainin seda sellepärast, et inimestevahelised projektid on viimastel kümnenditel aidanud ajaloohaavu parandada ning see on olnud tõhus vahend piiriülese koostöö parandamiseks ning sellel on tõesti oluline lisaväärtus. üks näide projektist see on Euroopa noorteorkester, see oli väike projekt, millel oli paar tuhat eurot rahu, raha ning kolme riigi muusikakoolide direktorid saatsid oma parimad õpilased. Nad kogunevad iga suvi öö, laagrisse, harjutavad koos. Neil on professionaalne dirigent, kes nendega töötab ning siis esit-, annavad nad mitu kontserti. kui te näete sellist kontserti, siis see õhkkond on seal tõesti väga hea, sest kolme riigi eh, noored, kes ei oska isegi teiste riikide keelt, eh, mõistavad üksteist läbi muusika. see on võimas instrument. me üritasime kokku võtta siis selliste projektide lisaväärtuse oma arvamuses, sest nad on oluline osa piiriülesest koostööst. vahel aitavad nad arendada suuremaid projekte. Nad või on justkui inkubaatorid selleks koostööks, näiteks võib alustada väikesest sõnastikust politseinike jaoks, et nad saaksid üheskoos patrullidel käia ning sealt areneb edasi süstemaatilisem koostöö tulevikus. või, või näiteks ka piiriülene bussiliin on üks näide. veel üks kasu seisneb selles, et see aitab õppida naabrite kultuuri, mis on ka väga kasulik. näiteks lapsed teevad teatrit koos, see on ka väga kasulik. näiteks lapsed teevad teatrit koos. ja kõige tähtsam on see, et see toetab inimestevahelisi suhteid, partnerlust, mis on vajalik ka teiste need projektid ei ole suurtele tegijatele, riikidele, ministeeriumitele, vaid tõesti kodanikuühiskonnale. näiteks lasteaiad, koolid, spordiklubid, matkaklubid, mis teevad koostööd. Nendega tegeleda sageli ei saa, aga kui meil on sellised kohapeal tegutsemise programmid, saadakse tõesti lahendada kohapealseid probleeme, millel on igapäevane mõju ja siis viimased kaks asja, mida ma soovisin öelda selliste projektide lisaväärtuse kohta. Nad aitavad äh, suurendada usaldust. kaks-kolm aastat tagasi äh, tähistasime Interrail kahekümne viie aasta näeme äh, tähtpäeva ning esimene kiht oli see usaldus seal koogis, järgmised gid juba järgnesid sellele, seega oluline on just Äh, äh, tõsta usaldust Euroopa kodanike hulgas ning see aitab toetada Euroopa ideed. meie arvates on see selliste väikeste projektide lisaväärtus. nüüd lühidalt detsentraliseeritud juhtimisest. Need inimestevahelised või väikesed projektid on umbes kolmandikus pro-, programmidest sees, nad on igal pool osaks osadest pro-, programmidest. väike osa programmist eraldatakse siis detsentraliseeritud piiriülestele või regionaalsetele struktuuridele tavaliselt räägime me kahest kuni viieteistkümnest protsendist, vahel isegi kakskümmend protsenti on seal mängus see on erand, tavaliselt on see pigem viis kuni kümme protsenti. see antakse siis väiksematele piirkondadele, näiteks Tšehhi-Poola piir, mis on peaaegu kolmsada viiskümmend kilomeetrit pikk, seal on kuus erinevat väikeprojekti fondi mööd pikki piiri, millele saavad siis väiksemad projektid juurdepääsu sageli on nad ka mingi katusprojekti all, mis siis juhib seda raha eraldamist. Need olid näited sellise detsentraliseeritud süsteemi kasust. väiksemad piir-. see äh, ait-, äh, tuuakse inimesi üle piiri kokku, arendada edasi, et arendada edasi neid projekte, seega äh, me ei räägi siin ainult nende projektide juhtimisest. üks lisaväärtus on ka see, soovin osaleda Tšehha, Tšehhi-Poola programmis, siis ma pean kaks ja pool tundi sõitma sekretariaati, et konsulteerida seal, aga oma öö, äh, kodupiirkonnast on mul projekti kaaslaseni Poolas viisteist minutit, seega öö, äh, see on geograafiliselt palju lähemal ja need projekti lihtne avaldus, öelda, mida te soovite teha koostate väikese lihtsa eelarve ning saate raha. see tähendab, et programmid on siis avatud rohkematele taotlejatele väiksetest omavalitsustest kuni vabaühendusteni soovitusi ühtekuuluvuspoliitikale ning piiriüleste koostööprogrammidele pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. me räägisime siin viiest kuni kümnest protsendist sellest äh, kogu kolmest protsendist ühtekuuluvuspoliitikast, see on väga väike raha. aga sellega võib saavutada palju, projektid oleks ka reguleeritud, praegu öö, äh, õigustikku nende kohta ei ole. regioonid koos komisjoniga öö, äh, loovad need projektifondid, aga, aga selle taga ei ole mingit õiguskindlust, seega me soovime öö, kohalikul ja äh, tasandil on vajadus nende järele. loomulikult, kui äh, nõudlust ei ole, siis me ei soovi kedagi sundida, aga kui on nõudlus, siis me soovime, et tõesti toetataks nende osalust. ka detsentraliseeritud juhtimine võiks alles jääda, ma juba kirjeldasin selle kasu me soovime ka, et need projektid oleks võimalikult lihtsad seega me soovime lihtsustatud kulureegleid. viimane slaid, viimane lause minu, minu arvamusest, me soovime saavutada seda, et Euroopa integratsioon võimalikult lühidalt, loodetavasti ma selgitasin hästi seda arvamust ning ootan arutelu. Oleg Maletitš. suur tänu ja suur tänu selle sõnavõtu eest. Need väikesemahulised projektid on osa Interregist, kuid haldus on erinev. see on lähemal kodanikele, kasusaajatele. tõsi on palju. kui me tahame Interregi projekte ellu rakendada, need on halduslikud ja seotud haldussuutlikkusega. Ehm, näidet laiendada piiriülese koostöö projektidele kas ole, kas meil on piisav sünergia, sünergiat? sest äh, inimestevahelised äh, projektid on väikesemahulised, kuid neil on suur mõju ja suur tõhusus ja tõeline lisandväärtus paljudel juhtudel sellised projektid, millega te alustate, asu-, alustasite oma sõnavõttu minu küsimus on selline ja samal ajal me teame ju, et äh, rahastamine Interregi programmide osas on väga piiratud. ja väikeste programmide rahastamine, suurendada Interregi rahastamist ja toetab piiriülest koostööd ja regioonide vahelist, riikide vahelist koostööd minu isiklik nägemus ning regioonide komitee nägemus on, et jah, kui me vaatame Euroopa Liidu rahastamise mõttepaberit, lisandväärtus peaks olema juhtiv põhimõte. Euroopa Liidu rahastamise mõttepaberit, lisandväärtus peaks olema juhtiv põhimõte eelarve täitmisel, mõeldes näiteks Erasmusele, see on, pole selgemat näidet äh, Euroopa lisandväärtus, rääkides äh, ühtekuuluvusest, räägime SKT-st ja muust, aga räägime nüüd ka elukvaliteedist. ning elukvaliteedi jaoks on väga tähtis, kui head on naabrid. kui no, kui on halb naaber, siis elu võib muutuda põrguks, kui on tore naaber, suurepäraseks vahendiks, heaks investeeringuks ja tasuvaks investeeringuks. mõnikord näeme konkreetseid tulemusi. me suurte, suurendaksime küll rahastamist äh, selles vallas, siis oleks ka väikest, Interregi, siis oleks ka rohkem raha väikestele projektidele, inimesi ühendavatele projektidele. väärtuse teema, et väikesed äh, projektid võiksid olla inkubaatoriteks suurtele projektidele ma olen kakskümmend viis aastat töötanud äh, nende inimeste vahel, kes koostöös osalevad, on võimalik muid asju koos teha. kui on olemas usaldus, õpivad tundma haldussüsteemide eripärasid äh, kummalgi pool piiri ja läbi väikeste projektide jõutakse nii ka suurte minu küsimus ja see on just vastuolu sellega, mida teie ütlesite, et tuleks Interregi rohkem investeerida. minu jaoks probleem on selles, et äh, see on liiga kulukas, äh, oleks parem leida midagi lihtsamat. ja siis öeldakse jälle, et on liiga palju väikeseid projekte, äh, haldusstruktuur, struktuuri me teame, et see, et see töötaks tõesti sujuvamalt ja et tekiks sünergia projektide vahel